kallid kolleegid, tere päevast kõigile. kõigi meie saadikute nimel ütlen äh, tere tulemast proua Valenile. ma ütlen tere tulemust ka keskkonnakomisjoni äh, saadikute eh, Envi komisjonist, keskkonnakomisjonist. samuti tervitan siia kutsutud saadikuid eh, julgeoleku ja kaitsekomisjonist. tahaksin teile meenutada, et vastavalt lisale kuus Euroopa kodukorrast on transpordi ja turismi komisjon vastutav kõigi transporti puudutavate küsimuste eest Euroopa Liidus ning äh, see, tegeleme ka selliste oluliste küsimustega nagu Euroopa ühtne taevas, samuti ka Euroopa-üleste võrgustike väljatöötamise eest ning samuti ka transpordi turvalisuse eest. transpordikomisjon on vastutav ka äh, vastutav Eh, suhete eest eh, kõigi rahvusvahelise transpordiorganisatsioonidega, jällegi puudutab see eh, lennundust ning samuti merendussektorit ja OMI-d ning samuti jälgime postindussektorit ja turismi ning seega ütlen ka meie kõigi nimel, et transpordikomisjon, eh, et transpordikomisjoni poolset arvamust ei võetud arvesse eh, eh, transpordivoliniku tegevusalade väljaselgitamisel. loodame tihedat koostööd volinikuga, kui ta ametisse kinnitatakse, eriti selles olulises valdkonnas, milleks on turism. seadusselgus on äärmiselt oluline ning vajalik meie kõigi Eh, kodanike jaoks. seda nii linnades, maapiirkondades, eh, kaugetes piirkondades, meil on vaja sellist poliitikat, mis on eh, kooskõlas praeguste väljakutsetega, eelkõige puudutab see digitaalküsimusi, samuti kliimaküsimusi, samuti ka keskkonnaküsimusi mis äh, äh, viisidel, mis oleks avalikkusele ähm, äh, arusaadav ja aktsepteeritav. meie tulevane transport peab olema söö-, ähm, fossiilkütuste vaba ning turvaline, sellepärast et iga aasta hukkub Euroopa teedel endiselt kakskümmend kuus tuhat inimest. kuulamine on avalik ning samuti kantakse see üle veebipõhiselt. soovin öelda tere tulemast kõigile meie kuulajatele e, ning e, kuulan kõiki neid, kes meid kuulavad interneti vahendusel ja samuti ka Euroopa Parlamendi teenistuse vaheldusel. meie tegevuse aluseks on kodukorra artikkel seitse, meie e, praeguse kuulamise eesmärk on hinnata volinikukandidaadi pädevusi ning oskusi, e, samuti on meie käsutuses e, kirjalikud vastused küsimustele, mille saatsime volinikukandidaadile. samuti vaatame, vaatleme seda, kui Euroopale pühendunud on e, meie kandidaat ning kui sõltumatud on ning millised on tema suhtlemisoskused õigusasjade komisjon vaatas äh, üle finantshuvide äh, avalduse ning kinnitas, et äh, meie kandidaadil puudub huvide konflikt. meenutan ühtlasi, et proua Valjan vastas kahele küsimusele, mille esitasid talle esimeste konverents ning samuti ka küsimusele, mille esitas, küsimustele, mille esitas transpordikomisjon vastused ja küsimused tõlgiti kõikidesse ametlikesse keeltesse Euroopa Liidus ning on kõigile laiali saadetud. enne kui ma viieteistkümneks minutiks annan proua Valenile sõna, tahan täpsustada meie tänast menetlust. arvan, et proua volinik, te olete tänasest menetlusest väga hästi teadlik, sest te olete ise juhatanud mitmeid kuulamisi, niisiis Äh, kuulamine toimub järgmiselt. kõigepealt saab sõna volinikukandidaat. tema sõnavõtu, äh, sõnavõtt kestab viisteist minutit, mitte üle selle. Äh, ning saadikud võivad esitada maksimaalselt kakskümmend viis küsimust ning esimeste konverents otsustas, mitu küsimust võib esitada iga fraktsioon ning äh, esimesena saavad esitada küsimuse fraktsioonide esindajad, teisena saavad esitada küsimusi äh, fraktsioonide esindajad sõltuvalt nende äh, saadikute arvust ning kõneaeg on rangelt piiratud küsimuse esitamiseks on aega üks minut ning volinikukandidaadil on aega kaks minutit vastamiseks. Eh, on võimalik esitada üks lisaküsimus eh, kohe pärast vastust ning eh, teil on üks minut aega selle küsimuse esitamiseks. vastuseks on aega sellisel juhul ka üks minut. juhin teie tähelepanu sellele, et et äh, lisaküsimus peab olema konkreetselt seotud volinikukandidaadi vastusega ning äh, ma palun kandidaati ning saadikuid, et te peaks rangelt kinni oma kõneajast, muidu ma võtan mikrofoni ära. pööraksin sellele teie tähelepanu, sest kui kõneajast minnakse üle, siis ütlen seda veel kord. ma katkestan teid, ma võtan mikrofoni ära. ning äh, lõpuks äh, Eh, tõlge on kahekümne kolme ametlikku keelde, kõik, kõik kõnelejad saavad rääkida oma emakeeles ning eh, kui soovite, et tõlge oleks kvaliteetne, austusest eh, tõlkide vastu palume, et te ei vuristaks liiga kiiresti. nii, nüüd on päevakord selge ja ma annan nüüd sõna proua Valeanile, transpordikomisjoni kandidaadile, voliniku kandidaadile, et ta võtaks sõna maksimaalselt viieteistkümneks minutiks. proua Valean, teil on sõna. Merci beaucoup, madame la president. Euh, très cher collègue, dear colleagues, I am of. suur tänu, kallid kolleegid. jah, ma olen väga erilises olukorras täna, aga mul on ka suur au olla transpordivaldkonna voliniku kandidaadiks ja loomulikult ma soovin teiega jagada oma mõtteid selle kohta, mida, kuidas mina näen seda väga tähtsat portfelli Euroopa Komisjonis järgmise mandaadi ajal. Euroopa kodanikud saavad õppida, töötada, äri ajada kõikjal Euroopa Liidus ja transport võimaldab seda liikuvus ja transport on siseturu selgroog ja võimaldab kaupade, teenuste, inimeste vaba liikumist ja suurendab ühtekuuluvust, on väga tähtis ka integratsiooniks ja arenguks. jah, meil on ka väga suur äh, üle muutused ja innovatsioon selles sektoris ja mina kavatsen tihedat koostööd teha Euroopa Parlamendiga ja ka nõukoguga selleks, et need muutused, mis meil toimuvad, tõesti oleksid mõjusad kõigile. ja ma ootan nüüd teie toetust ja usaldust, et me transpordisektori tõesti muudaksime õiglaseks, jätkusuutlikuks. ja ametisse astuv Euroopa Komisjoni president üt-, ütles, et see valdkond on ka prioriteetne komisjonile. uus roheline eh, kokkulepe, tehing ehk kurss eh, on midagi, mis peab tagama, et eh, tõesti oleks mm, juurdepääs arukale jätkusuutlikule liikuvusele ja roheline liikuvus peab olema meie kodanike ja meie ettevõtjate käsutuses. endise keskkonnakomisjoni esinaisena võin teile kinnitada, et Euroopa on täitnud oma kohustuse äh, üles ehitada ulatuslik arhitektuur selleks, et vähendada kasvuhoonegaaside heidet. rohelise energia pakett on meil ja tänu sellele on meil kõige modernsem raamistik, mis võimaldab oluliselt vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastaks kaks tuhat kolmkümmend, aga sellest ei piisa. aastaks kaks tuhat viiskümmend me tahame muutuda süsinikuneutraalseks ja see nõuab täiendavaid jõupingutusi. ma töötan palehigis selleks, et liikuvuse ja transporditegevuse jalajälge vähendada ja et edaspidi vähendada CO2 heidet. aga see kõik peab käima koos majandusliku eduga, sest ainult nii kodanikud on meiega. jah, on terve rida valdkondi, kus on vaja prioriteetselt tegutseda, aga kõigepealt ma tahan rääkida ohutust, turvalisest transpordist meil on kõige turvalisem transpordisüsteem maailmas, aga me peame oma ohutusnorme veelgi tõstma ja olema kogu aeg esirinnas. ohutus on peatähtis kõigi transpordiliikude, liikide puhul ja siin ei saa teha järeleandmisi ega kompromisse. kui me vaatame nüüd Äh, millised tulemused on meil ohutuse vallas, siis me, üks sektor on, mis paistab silma, need on maanteed, ehkki me oleme kõige tohutum piirkond äh, maailmas, kakskümmend viis tuhat õnnetust, samas meie maanteedele ei ole vastuvõetav, on vaja äh, poole võrra vähendada aastaks kaks tuhat kolmkümmend seda arvu võrreldes aastaga kaks tuhat kakskümmend. ja ma teen kõik, mis minu võimuses Eh, ministrid, investeerijad, arendajad, kõik kaasa on selleks, et me selle lubadusega täidaksime ja ma loodan, et te toetate mind. meil on ka vaja puhast ja jätkusuutlikku liikuvust. CO kaks heide transpordist peab üheksakümmend protsenti vähenema eh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend aga kui me jätkame vanas vaimus, siis suudame seda ainult kahekümne protsendi ulatuses ja meil on vaja samme astuda kolmes valdkonnas. kõigepealt stiimulid äh, väikeste heitmetega tegevuspraktikatele on vaja tõhusust kogu transpordisüsteemis tõsta ja kolmandaks suurendada äh, modernsete puhaste sõidukite alternatiivsete kütuste kasutamist. samuti lennunduse valdkond on vaja ka, et seal heide väheneks, see on üks osa minu missioonist kui see mulle usaldatakse ja heitekaubanduse skeemi laiendamine ka merendusele toob kaasa suured muutused. just kasutajad on need, ähm, kes äh, peaksid ka kulud võtma kanda, mitte kogu ühiskond. tähtis on, et ikkagi äh, et muutused jääksid jõukohaseks ja atraktiivseks, sest vastasel korral kannatavad mõned piirkonnad, mis ei ole vastuvõetav. jah, liikuvus kui teenus, õiglane infrastruktuur, rohe, keskkonnasäästlikud sõidukid ja nii edasi. nüüd ühtne Euroopa taevas paraku see ei lahenda meie süsinikuheitmete probleemi, ma tahan, et meil oleks tõesti ühtne Euroopa äh, Eh, taevas ka reaalsus. Eh, paraku mitte ainult taevas ei ole probleemid, vaid ka maa peal ummikud. tähtis on, et et kõik transpordiliigid muutuksid jätkusuutlikuks ja mitte ainult ei paraneks meie normid, vaid tähtis on tagada, et rohelised liikuvuslahendused ka kasutamist leiaks laialdaselt ja sellepärast ma toetan väärtusahela partnerlussuhteid selle sektoriga, üks osa Euroopa rohelisest kokkuleppest on see ja me ei tohi rääkida transpordi ja kliimamuutuste vastuoludest, vaid koondama tähelepanu sellele, kuidas neid valdkondi koos edasi viia. ja liikmesriigid ja erainvesteeringud tahan kaasata selleks, et rohkem oleks meil laadimispunkte eh, kõikjal meie maanteedel ja eh, tähtis on, et suur samm astutaks edasi kõikides eh, liikides dekarboniseerimise teel. arukus ja jätkusuutlikkus käivad käsikäes. me peame digitaliseerimise täielikult ära kasutama, et meie transport oleks puhtam, juurdepääsetavam, rohelisem. kodanikud tahavad olla üks osa kiiresti edenevast maailmast ja tahavad kasutada neid võimalusi, milles uutel tehnoloogiatel on neile pakkuda ja tahavad seda õigustatult. integreeritud liikumine, ohutusäpid meie autodes teistes transpordivahendites on võimalused meie tarbijatele ja ma usun, et ka seadusandjad tegutsevad kiiremini ja toetavad eh, liikuvusteenuste laiemat kasutuse võtmist. mitmeliigilised liikumisvõimalused, eh, digi- digitaalsete lahenduste turg tõesti edeneb ja areneb ja ma tahan, et Euroopa Liit oleks eh, plokiahelas ja digitaalsete kaardistamise valdkonnas esirinnas. see on väga tähtis, et teadusuuringuid seetõttu tuleb tagant tõugata, innovatsiooni edendada ja et meil oleks võrku ühendatud öö, eh, mobiilsus. Inno, kõik see nõuab meie ühiseid jõupingutusi. eile ma ka tööstuskomisjonis rääkisin sellest oma varasemas rollis ja kavatsen seda teha ka tulevikus. ma prioritiseerin ehm, investeeringud ja uute oskuste omandamine. ja me tahame, et oleks liikuvus õiglane ja kaasav. Eh, transpordisektorit töötajatele ma tahan ka head väljaõpet, et neil oleks need oskused, mida neil on vaja tulevikus ja automatiseerimine tähendab seda, et tohutud muutused seisavad ees, aga need ei tohi toimuda inimeste arvelt. üksteist miljonit inimest loodab meile selles sektoris ja ma arvan, sellega tuleb arvestada. töökohad transpordis peavad olema atraktiivsed, eriti noortele oskustega inimestele. me tahame ka ligi meelitada noori sellesse sektorit kaitse. me tahame eh, oma algatustega edasi liikuda, tahame ka, et oleks sooline tasakaal selles sektoris. jah, liikumisvabadus on kõigi kodanike õigus, ükskõik kus nad asuvad Euroopa Liidus või millised on nende vajadused. Eh, nüüd eh, piiratud liikumisvõimega reisijad peavad samamoodi saama kõikjal liikuda ja kaugemates piirkondades on vaja ka häid ühendusi keskustega ning on vaja kaitsta kui inimesi, kui midagi läheb valesti. meil on äh, reisijate õiguste raamistik juba olemas, aga sellega on vaja edasi liikuda ja kui me räägime investeeringutest, äh, meie projektid ju vajavad äh, rahastamist. kaks tuhat kakskümmend eelarve on ülioluline, sest tulemas on mitmeaastane mm, uus finantsraamistik ja meil on vaja, et meie projektid jätkuksid sujuvalt ka siis ja mina siin kojas töötasin härra Rikeega ja proua Sandersiga selle nimel, et meil oleks väga tähtis in-, instrument investeeringuteks olemas selles valdkonnas. me tahame oma põhivõrkude väljaarendamise lõpule viima, sest meil on ikkagi veel mõnedest ühendustest puudu. nüüd praeguse öö, hetkel ma ütlen, et Euroopa ühendamise rahastamise jät-, fondi rahastamist, toetamist ma jätkan ka oma ametis järgmiseks perioodiks. kui me investeerime infrastruktuuridesse, me peame mõtlema ka kahese kasutusega seadmete peale, mida saab kasutada kui tsiviil kui ka sõjalistel eesmärkidel. ja mõtlema peame ka globaalselt meie ametis asuv president eh, on komisjoni pidanud geopoliitiliseks komisjoniks, see on tema nägemus. see tähendab, et me peame jätkama multilateralismiga globaalselt ja transpordi puhul tähendab see seda, et Euroopa peab olema keskpunktiks kõikidele naaberaladele, aga ka olema üks tähtis osaline globaalsetes tarneahelates ja reisijate voogudes. globaalne kaubavahetus nõuab globaalseid võrdseid tingimusi ja tähtis on, et me kasutaksime siin transpordisektoris oma regulatiivset raamistikku, et ka ülemaailmsete normide eest seista. rahvusvahelistes eh, organites nagu mm, ICAO me peame tutvustama paremini oma edulugusid, eh, saavutusi ohutu transpordi vallas. jah, meil on väga auahned kohustused, eh, kliimamuutused, nende leevendamine, jätkusuutlikkus. on vaja üha rohkem liikuvust. meil on vaja trans-, transpordisektor oleks õiglane ja kaasav, sotsiaalsed küsimused, konkurentsivõime, me teame, et see kõik on väljakutseid esitav kõigile meile, me peame siin koostööd tegema. ma tean, kuivõrd oluline see kõik on, olen kaksteist aastat siin olnud, kuivõrd oluline on teha koostööd komisjoniga ja kui minust saab volinik, siis ma tahan tugineda eh, Euroopa Parlamendi saadikute kogemustele ja oskustele ja kavatsen teiega tihti kohtuda, et jagada mõtteid ja eh, tihedat koostööd teha kogu seadusloome ahela kestel. nii et ma palun täna teilt toetust, et me saaksime alustada seda reisi üheskoos. suur aitäh selle ettekande eest ning äh, algavad küsimused ning ma annan sõna Sven Schulzile Rahvaparteist. sõna. lugupeetud kolleeg Vale on suur tänu nende esimeste muljete eest, proua volinikukandidaat, selle ülevaate eest, mida te kavatsete teha järgmistel aastatel. jah, väga palju võimalusi on seadusloomeks Euroopa Liidu tasandil ja teie kui meie kolleeg, te olete aastast kaks tuhat seitse olnud siin parlamendis teate, eh, kui palju me oleme saavutanud ka väga vastuolulistes küsimustes ja Ursula von der Leyen, nagu te ütlesite, on nüüd uue rohelise kokkuleppe eh, tegevuse keskpunkti seadnud ja öelnud, et võimalikult kiiresti tahab ta nüüd protsessid käivitada ja see puudutab ka transpordisektorit ju. ja väga tähtis lähenemisviis oleks liikuvus kui teenus liikuvus peab olema teenus ja need liikuvusteenused on midagi, mida saavad pakkuda väga paljud teenuseosutajad ja multimodaalne teenus. ma kohe-kohe tulen küsimuse juurde, mind nüüd huvitab millised seadusloomelised algatused on teil plaanis välja pakkuda just selles valdkonnas, et anda omapoolne panus sellesse uute rohelisse kokkuleppesse? ja teil on kaks minutit vastamiseks. no esimene küsimus puudutas vahetult Euroopa rohelist kokkulepet, see ongi see, mis meie ees seisab ja ma arvan, teen lühikese avalduse alguses, sest kindlasti tuleme ka üksikasjade juurde paljude küsimustega, aga ma arvan, et Euroopa rohelise kokkuleppe raames on vaja kõike. ja ma hindan väga seda, et praegu on meil tegemist integreeritud lähenemisega, sest see kokkulepe peab hõlmama kõiki osi. ehk siis, kui me tahame vastu seista kliimamuudatustele, arendada kestlikke ähm, transpordiviise vähendada, süsiniku jalajälge, tuleb säilitada tööstuse konkurentsivõime, et me peame olema sotsiaalselt kestlikud ka, ehk siis vaja on integreeritud lähenemist, mis kasutab meetmeid kõikide sidusrühmade tarbeks, et see oleks lõpuks edukas, kui me vaatame kõike ainult plokkide kaupa, mitte integreeritult, siis loomulikult need pingutused oma täit potentsiaali ei saavuta. härra Schultz, te mainisite äh, Äh, liikuvust kui teenust, et see on osa meie tulevikust. liikuvusteenusena, äh, mobility as a service, see tundub paljulubavana, aga me peame mõtlema, mida see täpselt tähendab ja seda edasi arendama, sest et on mitmeid projekte, mitmeid mõtteid, mis ringi liiguvad ja me peame väga hoolikalt äh, mõtlema, missugust raamistikku või, või seadusandlikku panust saame meie anda seoses liikuvuse kui teenusega tulevikus, siis mitmeliigilist transporti te mainisite, see on äärmiselt tähtis Euroopa rohelise kokkuleppe puhul, kui me tahame keskkonna jalajälge, kliima ja heitmete jalajälge vähendada, siis tuleb investeerida transpordi mitmeliigilisusesse ja see on täiesti lahutamatu tähtsusega. lisaküsimus, palun. mul oleks ka jah, jätkuküsimus, äh, üsna lühike. Äh, kui ma mõtlen nüüd maapiirkondade peale, äh, kus on hõre asustus, kas äh, ka teil on plaanis midagi selles vallas ette võtta, mitte ainult uue rohelise kokkuleppega seonduvalt, aga kavatsete äkki liiklusolusid sellistes piirkondades parandada? proua Valen. mul on äh, komme kiiresti vajutada nupule, ütleb proua Valen ähm, kaugemad piirkonnad on transpordi jaoks väga olulised, inimeste elu sõltub meie tööst ühendatavuse valdkonnas, ehk siis see on äärmiselt tähtis kõikide kaugemate või, või raskesti juurdepääsetavate piirkondade puhul. põhivõrk tuleb valmis saada, tuleb toetada lennujaamade ja sadamate rolli piirkondades ja kohalikul tasandil, seda loomulikult riigiabi ja konkurentsiõiguse normide piires ei ole vaja dubleerimist olukorras, kus piisavalt kasutust praegu ei ole, aga kõik meetmed tuleb hoida valmis, sest nende eh, piirkondade ühendatavus on seal elavate inimeste õigus ju. suur tänu, härra Danielson, kaks minutit aitäh, ehm, esimees, ma tänan ka volinikukandidaati selle sõnavõtu eest, üks teema, mida teie missioonikirjas piisavalt ei rõhutata, aga ka teie kirjalikes vastutes ei rõhutata, on töötingimused ja sotsiaalsed standardid nende jaoks, kes töötavad transpordisektoris praegu on riigi ja Euroopa Liidu reeglid loonud olukorra, kus transporditöötajad peavad omavahel konkureerima töötingimusi ja palka vähendades, see on nii põhimõtteliselt vastuvõetamatu, aga see samuti õõnestab ka sektorit, praegu on personaliga tohutuid probleeme igas liikmesriigis, sotsiaaldemokraatide jaoks on keskse tähtsusega, et head töötingimused on transpordi tuleviku võtmeks, ehk siis teie transpordivolinikuna, mis konkreetseid poliitikaid te võtaksite kasutusele selleks, et parendada kõikide transporditöötajate töötingimusi Euroopas, aitäh uh,! Thank you, thank you very much! aitäh, härra Danielson! Eh, aitäh küsimuse eest, ma arvan, et ma tõsi, lühidalt oma eh, avakõnes eh, sellele tähelepanu pöörasin, sest ma ei saa nüüd üksikasjadesse laskuda selles küsimuses, aga ma usun, äh, et kui me tahame, et meie poliitikad oleks edukad, siis on vaja nõusolekut ja toetust rahvalt. ja kui vaadata transpordi poole, siis transport puudutabki ju inimesi, transport kujutabki endast inimesi, selleks aset leiabki inimestega ja inimeste jaoks. ehk siis on jah, töötajad ja aga on ka transpordi kasutajad me peame loomulikult olema väga ettevaatlikud ja äh, pöörama tähelepanu nende vajadustele meie poliitika puhul, vastasel juhul me oleme ka näinud, et see tekitab probleeme ja sotsiaalset rahutust. kui jutt on töötingimustest äh, süsteemi töötajate äh, puhul, siis ma tean, et on puudusi muudatused, mis kaasnevad digitaliseerimise, automatiseerimisega, need ohustavad teatud töökohti, me peame ühelt poolt leidma õiged poliitikad selleks, et see ei mõjutaks negatiivselt neid, tuleb ümber koolitada, võimaldada ümberõpet, kasutada rahalisi vahendeid Euroopa Liidus selleks ümberõppe rahastamiseks ja veelgi enam tuleb teha selgitustööd, inimestele tuleb selgitada seda, tuleb saada nende toetus sellele, et transpordi tulevik ei tähenda seda, et keegi jäetakse kuhugi maha. ehk siis ähm, tuleb jätkata selle tööga, mis juba käib, ma tean, et eelmine volinik tegi selle kallal tööd, teisedki inimesed tegid tööd, ka parlament tegi kõvasti tööd selle kallal ja ma olen täiesti veendunud, et koos me saame pead kokku panna ja midagi konkreetset eh, sektori töötajatele välja käia. Thank you and thank you for all. aitäh eh, vastuse eest, ütleb härra Danielson, kas saaksite olla natuke juba konkreetsem täna? pööraksin tähelepanu täpsemalt nüüd lennundussektorile. nagu te teate, siis komisjoni enda uuringud on näidanud, et küsitavaid praktikaid on päris palju mis õõnestavad töötingimusi ja moonutavad ka konkurentsi lennundussektoris, ehk siis kas saaksite vastata natuke konkreetsematele küsimustele siin, esiteks, kuidas te kavatsete tagada kooskõla praeguste kehtivate õigusaktidega lennundussektori puhul ja teiseks, kas te teete mingeid uusi seadusandlikke ettepanekuid lennunduse sotsiaalsete tingimuste jaoks osana laiemast lennunduspaketist ja siis veel konkreetselt Eh, näiteks sellised asjad nagu fiktiivsed baasid, mm, sotsiaalsertifikaatide väärkasutus, mm, libafiied, mm, teatud lennuskeemid ja muud aktsepteerimatud praktikad, mis on lennundussektoris praegu um,. lennundussektor on väga konkurentsitihe ja see on transpordisüsteemi ja üldiselt ettevõtjate ja inimeste jaoks äärmiselt oluline Euroopas. ametid selles sektoris on äh, kõrgelt hinnatavad ametid, aga tänapäeval on teatud oht selles, mida te ka mainisite, seoses lubamatute tavadega, keerukate töötingimustega võib juhtuda, et see sektor ja need ametid saavad negatiivse kuvandi, mis tähendab, et töötajatest saab olema puudus. me teame, et siin on teatud konkreetsused seoses pilootide kuludega, liberaliseerunud turul on teatud tingimused, mis võivad viia ebakorrektsete ärimudelite või ebaseaduslike tavadeni, kõik Ähm, sidusrühmad peavad olema seotud, liikmesriigid, lennundusettevõtjad, ametiühingud, töötajate ühingud, äh, parlament ka, ja ma arvan, et lennunduses on võimalik edasi minna, kui kõik ühiselt pingutavad. ja palun äh, lõpetage, proua Vale. Äh, tegelikult ütleksin, et ma võtan kõiki vajalikke meetmeid, olgu nad seadusandlikud või mitte, selleks, et kõiki neid puudujääke äh, lahendada nende küsimuste osas. härra Vusadias, teil on üks minut küsimuse esitamiseks. ma räägin hispaania keelt. lugupeetud volinikukandidaat, siin on väga palju olulisi andmeid, kaks kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal äh, olid, äh, jäid Euroopa lennuk, Euroopas lennukid umbes üheksateist miljonit minutit hiljaks. kuuskümmend protsenti hilinemistest on seotud äh, meie lennuruumi võimekusega, meie lennud taeva killustatusega. see tähendab, me ei saa rakendada oma tegelikku oma tegelikku potentsiaali, selleks on vaja ka investeerida vähemalt viis miljardit. samas peab mõtlema ka selle peale, kuidas kaheksateist miljardit eh, üleliigset CO2 heite eh, tonni jõuab keskkonda. kas te kavatsete olla volinik, kes eh, lõpuks ometi lõpetab Euroopa ühtse taeva kujundamise? aitäh! Euroopa ühtne taevas on äärmiselt tähtis nendel põhjustel, mida te juba mainisite. aga kõige olulisem neist on see liiklustihedus. ei saa rääkida ettevõtluse kasvust, kui õhuruumi ei ole piisavalt, ehk siis siin peab olema arukas selles osas. ja see arukus seisnebki just selles, mida ühtne Euroopa taevas endast kujutab proua Marinescu ja äh, parlament on tekitanud olukorra, kus meil on väga hea ettepanek, nõukogus on see tupikseisus, aga ma loodan, et see olukord lähitulevikus laheneb, sest ilma selleta tekib probleeme õhuruumi kasutamisega ja on kõik need välismõjud, mida te juba mainisite, näiteks heitkogused, pikemad viivitused ja nii edasi. ehk siis lühidalt ütleksin, jah, mina tahaksin olla see, kes selle faili hoo uuesti sisse saab ja ja annab õhutranspordile seda, mida ta väärib, Euroopa ühtse taeva. suur aitäh teie vastuse eest, lugupeetud kandidaat. meile teie vastus meeldis. nagu te teate, eh, tulevased Euroopa Liidu suhted Suurbritanniaga ning äh, otsused, mis puudutavad Gibraltari lennujaama, on äärmiselt olulised Hispaania kogu Euroopa Liidu jaoks. Ähm, Gibraltar on äh, piirkond, mida Hispaania tunnustab äh, Suurbritannia kolooniana ning sellega seoses tekivad paljud küsimused seoses Brexitiga ning oleme üritanud korduvalt seda küsimust lahendada see eh, tähendaks seda, et eh, tuleks teha koostööd Hispaania, Gibraltari vahel, seda aitaks libi tuua rohkem turiste. Eh, ühine lennujaama kasutamine oleks kasulik mõlemale osapoolele. kas te kavatsete Hispaania huvisid kaitsta Gibraltari lennujaama küsimuses, aitäh! Well, we all are aware of noh, me oleme kõik teadlikud sellest probleemsest teemast, mis seisneb Gibraltari lennujaamas. ma loodan, et tulevikus leiate te parima viisi selle edukaks pööramiseks, et see oleks edukas koostöö kahe riigi vahel. praeguses faasis, kuna te tõstatasite selle Brexiti kontekstis, siis loomulikult pole kahtlust, et kui Brexit aset leiab, siis mina olen volinik ehm, liidu liikmesriikide hüvanguks suur aitäh. härra Kühv. Merci pour ça um,. Miss Valian, we are. proua Valian, me, meil on käsil kliimakriis, me peame saamutama süsinikuneutraalsuse aastaks kaks tuhat viiskümmend ja peavad olema ka vahe-eesmärgid vähemalt viiekümne viie protsendine vähendamine aastaks kaks tuhat kolmkümmend. sellest olenemata äh, on transpordisektori heitkogused kasvamas, mis suurendab hoopis kliimakriisi. ehk siis, kui rääkida nendest transpordiprojektidest, mis ei ole kliimakindlad, kas te kavatsete neid toetada? hiljuti vastu võetud eelarve arvamuses kordab Transpordikomisjon, et esialgne kokkulepe, millega luuakse InvestEU programm, sisaldab üldsätet, mis kehtib transpordiga seotud rahastusele see ütleb, et projektid, mis ei ole kliimaeesmärkide täitmisega kooskõlas, ei ole toetuskõlblikud ning rahastus- ja investeerimistegevused vaadatakse ka läbi, et tuvastada nende võimalik kliimamõju. kui see mõju on olemas, siis toimub ka kliimaalane kontroll, climate proofing. kas te äh, olete nõus, et selliste sätete rakendamine on oluline kõikide projektide puhul, et saavutada kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärgi ja ka vaheeesmärgid, eriti võttes arvesse kõnelejad katkes, katkestatakse. Well, when we talk niisiis, kui jutt on heitkogustest, siis nagu te näete, see on välja arendatavate poliitikate keskmes järgmise aasta lõpuks, kui mind ametisse kinnitatakse, käin välja strateegia kestliku ja nutika liikuvuse kohta. kui rääkida projektide rahastamisest selles kontekstis, siis see küsimus on muidugi väga tähtis. palju arutati seda, et mm, mida see tähendab, mis oleks õige käitumisviis, kui jutt on rahalisest toetusest projektidele, mis oleks, mida on vaja selles osas, et soodustada ainult ähm, nende projektide kasutuselevõttu, kui ma sain küsimusest õigesti aru. kui jutt on heitkoguste vähendamisest, siis kui vaadata näiteks Euroopa ühendamise rahastu poole, siis on võimalik näha, et juba praegu kõrge osakaal projektidest on juba rohelised projektid peaaegu kaheksakümmend protsenti vist rahaeraldisest, ehm, seitsekümmend kaks protsenti raudteedest kuuskümmend midagi protsenti siseveedel, ehk siis me oleme mõneti juba õigel teel. loomulikult me oleme rääkinud ka võimalusest eh, rohelise panga loomiseks, ehk siis Euroopa Investeerimispank, millel juba praegu on kriteerium rahastuse andmiseks muutub, kujundub ümber ja see töö on komisjonile kui tervikule, rohkemgi volinikke peavad välja mõtlema, mis on täpselt need kriteeriumid, et rahastada kestlikke projekte, kui see oli teie küsimus, kui ma sain õigesti aru aitäh, ma saan teie vastusest aru, et jah, me oleme mingis mõttes õigel teel, aga reaalsus on see, et heitkogused kasvavad märkimisväärselt ja transport paistab siin selgelt silma teiste seast. kui tulla tagasi lennunduse teema juurde, millele viitasid teised parlamendiliikmed, siis te oma kirjalikus vastuses ütlesite, et Euroopa ühtne taevas viib heitkoguste miinu-, kümneprotsendilise langemiseni, aga kas te ei leia, et on ka selline vastastikune mõju, et siis tekib rohkem ruumi lendudele ja seega tuleb rohkem lende? ehk siis kas võib ju olla ka nõnda, et heitkogused hoopis märkimisväärselt suurenevad? reaalsus on see, et lennata lihtsalt tuleb vähem. kas te olete nõus, et komisjon peab vähendama, mitte suurendama, vaid vähendama lendamist ja soodustama siis kestlik paindlikumaid transpordiviise. kas te võtate selle kohuse, et saastaja maksab põhimõttest peetakse kinni ka lennundussektoris selliste meetmetega nagu näiteks keroseenimaks, mille on vist ka Franz Timmersons välja öelnud. kahju, et mul ei ole võimalik kaks minutit sellele küsimusele vastata, ütleb proua Valeann, aga loomulikult on olemas kõik meetmed transpordi dekarboniseerimiseks sõidukite tõhusus, alternatiivkütuste kasutuselevõtt, süsteemi tõhusus kui selline, siis kui rääkida teistest transpordiliikidest, raudteed näiteks, raudtee kohta ma ütlen selgelt välja, et ma leian, et see on kestliku transpordi keskmes ja sellesse just tuleb peamiselt investeerida ja samuti mitmeliigilisusesse aga ma tahaksin, et kaubad oleks nii palju kui võimalik minu mandaadi raames just raudteel. kui jutt on lennundusest, siis arvan, et majanduskasvul on vaja rohkem võimekust, see teema on seotud turuga ja meie majanduse konkurentsivõime inimeste liikuvus on olulised, ma ei, ma ei lähe seda teed, et ütleksin, et on vaja vähem lennata, aga ma ütlen, et on vaja tõhusam olla, kestlikum olla, süsteem peab olema tõhusam seoses ka liikluse haldamisega ja keroseenimaks, see on lihtsalt üks võimalustest, aga see peab olema turu ja mitteturu meetmete komplekti osa selle sektori dekarboniseerimiseks ja tänan, et lubasite mul lõpetada, proua esimees. täname teid. härra Kampo-Venusi, teil on üheks minutiks sõna, suur aitäh. tere tulemast, äh, lugupeetud volinikukandidaat, ma olen pisut mures äh, sellepärast, äh, millised kulud võivad Äh, võib kaasa tulla kogu selle uue rohelise leppega logistika ja transpordi valdkonnas. meil on niigi, äh, oleme niigi keerulises seisus äh, konkurentsi küsimustes. nii et sotsiaalne dumping on isegi väga tugev võrreldes ülejäänud maailmaga ning see küsimus võtab meile transpordikomisjonis kõvasti aega. mida kavatsete teie teha Euroopa Komisjonina, et toetada transpordisektori ettevõtteid, seda eh, nii transpordiküsimustes kui eh, eravaldkonnas eelkõige puudutab see kulusid, mis minu meelest eh, võivad eh, kaasas käia Green New Dealiga, aitäh. All ehk siis esiteks, kui jutt on ettevõtjate toetamisest sektoris, siis see on keskse tähtsusega Euroopa majandusele, te teate, et tööstuse teenuste jaoks on tegemist ühe globaalse juhiga, seda tuleb kasutada selleks, et ka eksportida meie standardeid teistesse riikidesse, siis on meil teatud lepingud, lepingutes on kirjas reeglid, mida tuleb täita ma arvan, et vaja on võrdseid võimalusi ettevõtjatele ja nendele, kes meie turule tulevad. ehk siis selles mõttes ma leian, et tuleb pidevalt seda hinnata ja mõelda rakendamisele, kui tekivad mingid küsimused, siis tuleb neid kohe lahendada ja see on osa jätkuvast tööst. kui rääkida sadamatest, siis ütleksin, et meretransport loomulikult on Euroopa jaoks suur äh, Äh, ettevõtmine, seda tuleb kaitsta, muuta see kestlikumaks, rohelisemaks, aga see peab olema osa positiivsest lahendusest. roheline ja konkurentsivõimeline. ma leian, et tugevamad rahvusvahelised lepped meil on, meil on olemas klausel konkurentsivõime säilitamise kohta, heade praktikate kohta, meil on reeglid ja äh, ja meetmed, mida saab kasutada, kui midagi valesti läheb, ehk siis jah, kõik kolmandad riigid ja meie turul tegutsejad peavad kinni pidama meie reeglitest, see on komisjoni ülesanne tagada, et nõnda ka on. Eh, eh, spetsiifiline küsimus, millega te peate kindlasti tegelema siseturul see puudutab sadamate tulevikku. arvamused on radikaalselt äh, lahknevad äh, näiteks sadama äh, juhtimise osas. mõnel Euroopa Liit peab seda eraettevõteteks, aga Itaalias näiteks on need olulised riigiettevõtted ning mind huvitab see, mis puudutab sadamate majandusliku ja mittemajandusliku tegevuse maksustamist, kas oleks võimalik mõlema äh, süsteemi integreerimine, eh, mis eh, ei eh, paistaks täielikku segadusse Lõuna-Euroopa sadamaid. To... võin teile kinnitada, ma ei taha, et kedagi halvataks viimane asi Euroopas on see, kui me ei ole ühtsed, me peame ühiselt tegutsema, kauplema, teenima kasumit kõikjal Euroopas, ehk siis ma ei näe sellist vastandumist Euroopa osade vahel, kui midagi sellist aset leiab, siis tuleb seda käsitleda ja sellest lahti saada. ma ei ole eriti teadlik sellest lahknevast olukorrast seoses põhjapoolsete ja lõunapoolsete sadamate puhul, aga ma tean, et sadamad peavad mängima suurt rolli meie tulevases kestvas mere valdkonna arengus kuivõrd sadamad ise on ärikeskused, aga ühtlasi on neil ka suur keskkonnajalajälg, heitmete jalajälg, millega tuleb tegeleda ning nad kujutavad endast suurt võimalust ka mitmeliigilise transpordi tuleviku osas Euroopas, ehk siis me peame nad muutma kestlikumaks, me peame nad muutma äh, Ehm, kasumlikumaks või säilitama nende kasumlikkust ning loomulikult tuleb nad teiste liikidega paremini integreerida. suur aitäh, Robert Zille, üheks minutiks. aitäh ja eh, tere tulemast, proua Vale on Transpordikomisjoni, kõigepealt ECR-i nimel võin öelda, et oma poliitikas võite alati meile loota, kui jutt on protektsionismi vastasistest ja tugevast ühisturust kui rääkida Euroopa ühendamise rahastust, siis te ütlesite, et te võitlete rahastamisarvude eest, aga oluline on mitte ka unustada seda eh, sisulist seost ehm, Euroopa ühendamise rahastu ja partnerriikide vahel, kuidas on piiriüleste projektidega, kahetine liikuvus, ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa ühendamise rahastu, kuidas teatud projekte lõpule viia, eriti raudteesektoris, eriti võttes ka arvesse seda, mida me siin kuuleme, räägitakse, et vähem lende on vaja, aga on ikka liikmesriike, kellel ei ole näiteks raudteeühendusi teiste riikidega, ehk siis kas te olete valmis kõikide nende väikeste üksikasjadega tegelema, aga räägime sellest nõukogu ees, enne kui MFF-iga ühele poole jõutakse um,? The... arvan, et TNT võrgustiku valmis saamine on äärmiselt äh, tähtis. loomulikult on viibimisi, aga ka nende käsitlemiseks on viise. samuti me vaatame ümber TNT võrgustike suunised aastaks kaks tuhat kakskümmend üks, on võimalik näha, mida täpselt on vaja parendamiseks või, või värskendamiseks kui vaadata Euroopa kaarti, siis ühendatavuse osas on suur lõhe ida ja lääne vahel. ma tean, et vahel, kui kõik on justkui olemas, siis öeldakse, et näete, meil on juba sellised kogemused olnud, ühte või teist asja ei peaks tegema. aga ma arvan, et Euroopa ida poolt tuleb oma tuumikvõrgustiku arendamisel arendada ja seda tuleb teha siin arukalt ma mõtlesin, et kui ma esimest korda hakkasin CEF-i kallal töötama, siis ma tahtsin prioritiseerida sektoritevahelisi sünergiaid. see oleks midagi sellist, mis on arukas selleks, et mobiliseerida erinevaid instrumente, näiteks samaaegselt ähm, no võiks öelda võib-olla transport ja digilahendused koos näiteks. ehk siis jah, sünergiad teiste sektoritega põhivõrgu valmissaamine, ida toetamine, ühtekuuluvusrahastuse kaitsmine ka seoses CEF-iga aitab see pakkuda tulemusi selle Euroopa osa jaoks ja tuleb pidada ka silmas seda, et raudteetransport on kõige puhtam, ehk siis tuleb paremini panustada nendesse projektidesse, mis selles võrgustikus, eriti raudteede puhul, tärkavad. aitäh! meie komisjon, nagu te teate, on varasemal ajal töötanud liikuvuspakettidega üks ja kaks ja liikuvuspaketiga seoses te teate, et kuue liikmesriigi peaministri kiri komisjonile ja nõukogule tuli ähm, räägiti selle asja esimesest eesmärgist, on võimalik, et lepitakse juba kokku enne teie ametiaja algust, aga sellest olenemata näete te selle tulemusi. kas te olete valmis seda hindama, mingit mõjuhinnangut tegema, vaadata, kas on vaja midagi teha, kui on midagi paremaks muuta. mobiilsuspakett kaks, see oli minu raport, selles osas ei ole üldse mingeid liikumisi nõukogus, see tuli alguses proua Bultšilt, kas te olete nõus ka äh, nõukogu tagant tõukama, et äh, liikuvuspakett kahe osas mingeid äh, samme saavutada, muidu see jääbki tupikseis ju. aitäh liikuvuspaketi osas, ähm, ma arvan, et see väga, vastuvõtmine on väga tähtis ja ei tohi unustada, miks see ettepanek üldse tehti. vaja on nii mm, hästi toimivat siseturgu, häid kauputeenuseid, häid tingimusi töötajatele. ehk siis äärmiselt tähtis on selle vastuvõtmine. ma loodan, et see võetakse vastu nii kiiresti kui võimalik, ehm, ehk juba enne seda, kui saan ametisse astuda. teisalt aga ütleksin, et iga vastuolulise uue õigusakti puhul tuleb hinnata ja ma ja võin võtta kohustuse seda hinnata loomulikult siis koos teiega saab arutada, kas on arenemisruumi või mingite täiendavate meetmete jaoks ruumi, see oli esimene küsimus, need bussid, see teema on väga tähtis, sest kui me saame busside arvu, nende kasutuse arvu suurendada, siis see kujutab endast ju suurt kasu, sest me vähendame nende reisijate arvu, kes mingisugustel teistel maanteesõidukitel reisivad ning selle kaudu me vähendame ka keskkonnamõju ja kliimamõju. Madame Kuntura, la parole est à vous. proua Kuntura, teil on nüüd sõna. aitäh, esimees, ehm, lubage ka mina eh, tänan volinikukandidaati tema kõikehõlmava avakõne eest. Te mainisite ambitsioonikat programmi, eh, rääkisite Euroopa transpordi integreerimisest ja selle kooskõlla viimisest Euroopa rohelise kokkuleppega. Te mainisite ka oma prioriteete. kuidas arendaksite te seda kõike, kas te tahate integreerida mitmeliigilist transporti, aga kuidas on siis võimalik tagada, et see leiab aset nõnda, et mõned haavatavamad sotsiaalsed grupid ei jää kõrvale, äärepoolsemad piirkonnad või saared piirkonnad näiteks, sest läheb ju väga kalliks selline asi ja väga raske on leida eh, neid rahalisi vahendeid. saartel elavad kogukonnad näiteks. transpordikulud on neile tohutuks koormaks. milliseid konkreetseid meetmeid te võtate selleks, et tagada, et haavatavamad liikmed ühiskonnas, kogukondades saavad mingisuguse juurdepääsu transpordile nii, nii reisijate kui kaupade osas, aitäh. Uh, Need asjad peavad käima käsikäes, loomulikult on vaja mitmeliigilist transporti ja tuleb investeerida ka rahaliselt Äh, selle saavutamiseks. sest see on tänapäevane, see kujutab endast tulevikku ja see võimaldaks kõigil, ka ettevõtjatel, oma kaupu kiiremini ja odavamalt liigutada. nüüd kaugemad piirkonnad, kelle puhul on vaja meretransporti, saared siis näiteks, te teate muidugi Äh, Kreekast pärit oleva inimesena, et Kreekal on tohutult palju saari, jah, muidugi see on probleem ja neile ma ütleksin, et ähm, ühendused on keskse tähtsusega, tuleb investeerida selleks, et need piirkonnad oleks ühendatud kestlikul viisil. Mm, me teame, Kreeka on turismi sihtkoht, ka turism peab olema kestlik ja transport turismi sihtkohtadesse peab olema kestlik teisalt aga ühendatavus on endiselt kõige tähtsam asi ja sellesse me ka investeerime. nagu varem öeldud, lennujaamad, kohalikud lennujaamad ja sadamad, ka piirkondlikud sadamad ja lennujaamad peavad saama täiendavat toetust Euroopa Liidu konkurentsivõime poliitika raames. aga see on midagi sellist, mida tuleb edaspidigi toetada. juhatajal ei ole ja kõnelejal ei ole mikrofoni. kas te nüüd kuulete mind? nüüd äh, äh laevade poolt tekitatav äh, reostus, eriti sadamates, kas arvate, et seda on võimalik kuidagi parandada? kas äh, oleks võimalik välja töötada mingisugune lahendus äh, näiteks äh, Californias tule, peab äh, laevadel äh, elektroonilised tugid, et vähendada reostust sadamates. ning see kiri, mille saatsite meie juhatajale, vabandust, see, mille see kiri, mille proua Telli saatis äh, proua von der Leyenile, kus ta rääkis äh, portfellist, äh, kus transport ja turism olid koos, räägime siin kümme protsenti Euroopa SKP-st, üksteist protsenti Euroopa töökohtadest. ei ole võimalik ette kujutada üht ilma teiseta transporti ilma turistita, turismita vastupidi, aitäh merendusreostusküsimused äh, on väga olulised ning me teame, probleemiks on ka õhukvaliteet seoses emissioonidega ning äh, vääveloksiidide õhku paiskumisega. teame ka, et, äh, et prügi, mis merre satub, on tohutu probleem kogu planeedi jaoks. ja sellepärast ongi meil tööl praegu sadamate äh, Eh, eh, juhtimisküsimustega seotud direktiiv. üritame üles ehitada ka eh, toimiva kütuse taristu sadamates ning samuti üritame toetada elektri kasutamist selleks, et kasutataks vähem Eh, fossiilkütused eh, reostatakse enam õhku. mis eh, puudutab sadamaid, siis selles osas ka, mis puudutab merede reostust, siis tuleb üle vaadata ka meie bioloogilise mitmekesisuse direktiiv, et me saaks me saaks lisada pisut rohkem merendusküsimusi eh, sellesse direktiivi, ühesõnaga meil on õiguslikud instrumendid olemas eh, ning küsimus on nüüd selles, kuidas neid kasutatakse, rakendatakse ja kuidas neid oleks võimalik parandada. suur aitäh. sellega on esimene küsimuste voor lõppenud, nüüd ma annan sõna saadikutele, et kaheksateistkümne uue küsimuse esitamiseks. proua Teller, palun. Teil on üheks minutiks sõna. suur aitäh, proua Valjan. Te rääkisite raudteetranspordist kui võtmetähtsusega küsimusest ning me oleme nõus, et raudteetransport peab oma potentsiaali ära kasutama, konkurents on selleks üks võimalus vähendamaks ka raha raiskamist ning CO2 heiteid. kas teie volinikuna kavatsete turu avada raudteesektoris, et suurendada konkurentsi äh, ning vähendada reostust ning äh, parandada koostalitlusvõimet piiriüleselt ning äh, kuidas kavatsete äh, seda sektorit finantseerida ja ühendada ka IT-võimalused selle sektoriga? suur aitäh, me peame kõigepealt rakendame esimest raudteepaketti. raudtee on äärmiselt oluline meie jätkusuutliku transpordi väljakujundamiseks samas on aga vaja eh, tal oma tegevust drastiliselt parandada. peame liikuma ühtse eh, Euroopa raudteepiirkonna loomiseks, meil on vaja uusi tehnoloogiaid, meil on vaja andmekasutust avada eh, ning samuti on meil vaja uut signalisatsioonisüsteemi. ainult niimoodi on meil suurem lootus suurendada usaldust kogu süsteemi vastu. meil on äh, olemas äh, raudtee äh, määrus, kus on kaks sammast, üks on veerem ja teine on taristu. meil on vaja parandada turu ligipääsu ning teenustele on vaja ligipääsu parandada, ma arvan, et siin oleks võimalik äh, IT-süsteemi kaasajastada äh, ning samuti on vaja, äh, on meil vaja rohkem tööd teha piletimüügiga ning jaotusvõrguga. kui me vaatame aga raudteemäärust, siis raudteetranspordi määrust, siis peame selle rakendamist tähelepanelikult üle vaatama ning samuti äh, killustumise ärakaotamine on väga oluline küsimus, selleks tuleb suurendada piiriüleste barjääride ärakaotamist, samuti rahvusvaheline reisijate äh, et transport äh, tuleb ühtede reeglite ja standardite alla viia. me peame garanteerima selle paketi tegelikku ellurakendamist äh, ja kõneleja katkestatakse. suur aitäh. minu järgmine küsimus äh, on seotud jõustamisega kuidas te eh, kavatsete garanteerida, et olemasolevaid seadusi täidetakse ning kas kavatsete käivitada ka rikkumismenetlusi liikmesriikide vastu, kui see vajalikuks peaks osutuma? jah, vastus on juba küsimuses sees, loomulikult me, meil ei ole mõtet seadusi luua, kui neid ei täideta, loomulikult tuleb tegeleda, eh, tuleb tegeleda kasutamise rakendamisega, kuid on liikmesriike, kus asjad ei edene. ning loomulikult sellisel juhul on võimalik kasutada ka rikkumismenetlusi. näiteks tehnilise samba kohta on meil olemas teatavad, sest kaheksa liikmesriiki kes on valmis kaks tuhat üheksateist juba Eh, kõik neilt nõutava selles osas ära tegema, kuid seitseteist liikmesriiki ei ole eh, üle võtnud tehnilist sammast eh, ja kavatsevad seda teha alles järgmisel aastal. ma olen veendunud, et lisaaasta annab võimaluse muutuda küpsemaks äh, ning välja töötada ülevaatlikuma ülevõtmise. nüüd saab sõna härra Hertug. üheks minutiks. suur tänu. ma olen siin, härra, proua Leon. Ursula von der Leyen, ametisse astuv komisjoni president, lubas õigusakte, mis suurendavad Euroopa Liidu heite vähendamise eesmärgid seada viiekümnele, viiekümne viiele lausa protsendile, kui võimalik. ja seal ta ütles ka, et mida me ei taha, on muuta õigusakte ja ta pidas silmas energiaefektiivsuse sihtmärke aastaks kaks tuhat kolmkümmend. kas te olete veendunud, et praegune kurss on õige? või äkki vaidlete vastu? see on pisut kontekstiväline, aga sellele vaatamata vastan. ma olen oma silmaga näinud e, keskkonnakomisjoni esimehena, kui me kolmepoolseid läbirääkimisi pidasime ja võitlesime väga ulatusliku puhta energiapaketi eest. E, nägime oma silmaga, kui raske, samas kui oluline oli tõesti koostada selline komplekt eeskirjadest, mis on mõttekas ja see võeti vastu käesoleval aastal, aga ei ole hea pikaajalistele investeeringutele ja ettevõtjatele, meil on vaja pikki investeeringuid infrastruktuuridesse, kui me muudame eesmärke üks aasta enne rakendamist. pärast seda kohe, kui on tekst vastu võetud me peame ju jah, saama prognoosida. aga ja minu missioon nüüd on koos volinik Timmermansiga ja teiste volinikega töötada integreeritud lähenemisviisi kallal, nii et me saame lisada siia kihte. me saame ETS-i ka lennunduse jaoks ette näha, see puudutab heidet. loomulikult rakendamine ETS-i kasutuselevõtt ka merendussektoris, me saame lisada ikka enamat ja enamat. samuti signalisatsioonisüsteemi rakendamine, mis muudab meie transpordisektori efektiivsemaks. Äh, ka mitmeliigilise transpordi stimuleerimine, nii me vähendame äh, heidet, kui me teeme äh, nutikaid asju transpordisektoris. jah, nutikad, arukad sõidukid, alternatiivsed kütused. ja võib-olla peaks ka üritama muuta tarbijate käitumist et äh, tõesti rohkem puhtaid lahendusi kasutataks transpordisektoris. jah, me ei taha muuta eesmärke, mis alles heaks kiideti mõned kuud tagasi. see oli minu sõnum. suur tänu, jah, te siin loetlesite võimalikud meetmed, aga see ei tähenda, et te seate kahtluse alla proua Van der Laieni seatud eesmärgid või kuidas? ei, ma ei tee seda. see oli kiire ja korralik. härra Ertug, jätkakem. järgmisena saab sõna Karoliin Ettegal. Ehm, e suur tänu IT-süsteemid merendussektoris on väga olulised uuele komisjonile. merendussektor peab olema jätkusuutlik. Äh, jah, ja nüüd see on juba juhtumas ka. tähtis on samas, et me võtaksime globaalse lähenemisviisi. merendussektor ju äh, Mm, puudutab kogu maailma, meil on vaja ühelt poolt Euroopa Liidu norme, aga teiselt poolt ka rahvusvahelisi norme, sest vastasel korral me seame oma Euroopa Liidu ettevõtted halvemasse olukorda ja minul on järgmine küsimus. äkki oleks mõttekam jätkusuutlikkusele merendussektoris läheneda IMO kaudu, IMO kaudu tegutseda pigem, et meie merendussektor ei jääks ülejäänud maailmast maha. suur tänu, jah, väga oluline on, et merendussektorgi panustaks äh, äh, heite vähendamisse. et me tõesti saavutaksime need eesmärgid, mis me oleme seadnud ja oleksime juhi rollis kliima äh, muutuste vastases võitluses. loomulikult merendus on ülemaailmne tegevus ja meie oleme siin liidriteks. ja öö, me oleme oma nägemust IMO-s tutvustanud ja esimest korda nä-, ka IMO-s räägiti viiekümnest protsendist heite vähendamisest merendussektoris aastaks kaks tuhat viiskümmend võrreldes aastaga kaks tuhat kaheksa. ja aastal kakskümmend kolm tehakse ülevaatamine, nii et me töötame kõikidel tasanditel, sealhulgas ka IMO-s, et äh, rahvusvahelistes organisatsioonides võetaks vastu selgeid kohustusi. ja meie ideed ja meie regulatsioon, meie nägemus, meie kohustused võimaldavad meil ka head tööd teha IMO-s. IMO-s jah, liigutakse edasi, aga mitte piisavalt kiiresti ja nüüd meie ülesanne on veenda neid kiiremini tegutsema. ühepoolselt loomulikult me võtame oma meetmeid, mis on auahnemad. aga seegi on juhi rolli demonstreerimine. Euroopa Euroopa Liidu ETS merendussektoris on minu arvates hädavajalik. kõik sektorid eh, peavad eh, heidet vähendama ja merendussektor eh, seni oli pääsenud just seetõttu, et tegemist on globaalse valdkonnaga senini. suur tänu, mul on veel üks lühikene isiklik jätkuküsimus kas te saate lubada, et ETS-süsteem ei sea ohtu võrdseid tingimusi meie merendussektoris, et meil ei tekiks niinimetatud süsinikuleket, et heitmed ei koliks alustele, mis on väljaspoolt Euroopa Liitu? kõigepealt tuleb mõista, et tuleb tegutseda ettevaatlikult, kui me hakkame ETS-i kasutama merendussektoris loomulikult meil on suured kogemused juba teistes sektorites, kus see on olemas ja süsinikuleke on muidugi ohuks, millega tuleb tegeleda. aga ma arvan, et kui me oma õigusloomelised ettepanekud koostame, siis me arvestame sellega ja oleme ettevaatlikud, et me ei kahjustaks sektori konkurentsivõimet, sest see on ülioluline meie jaoks. suur aitäh! Kristof Hansen, NV komisjoni liige. Teil on üks minut kõneaega. Merci, madame la president, dear commissioner designate. lugupeetud volinikukandidaat, lennundussektori heited on kakskümmend kuus protsenti kasvanud viimasel viiel aastal ja see on ähvardavalt palju ja komisjonil ei ole muud võimalust, kui innovatsiooni ja uusi tehnoloogiaid edeneda, edendada ja algatusi välja pakkuda, et lennundus muutuks rohelisemaks. nüüd kuidas kavatseb komisjon stimuleerida sünteetiliste kütuste tootmist, et need jõuaks turule ja oleksid ka äh, taskukohased Euroopa lennufirmadele? kui me räägime puhtast jätkusuutlikust lennundussektorist, siis peame kogu aeg mõtlema kõigi meetmete peale äh, turupõhised ja mitteturupõhised. nüüd lennundus, et ta muutuks puhtamaks, peab ta säilitama tasakaalu. ühelt poolt jah, meil on vaja kliimamuutusi leevendada, teiselt poolt on vaja vähendada meie jalajälge, aga samas ka tuleb konkurentsivõime säilitada maailmas ja taskukohasus säilitada ja jääda jätkusuutlikuks. meil on see ETS. me peame vähendama heidet et lennunduses äh, aga meil on teisedki meetmed. on vaja edasi lennundustehnoloogia ja äh, insenerivaldkonnas edasi liikuda, et vähem kütusenõudlikud oleksid meie äh, õhusõidukid. samuti lennuliikluse juhtimine peab tooma kaasa säästu ja lennumootori kütused. loomulikult eh, lennuki mootorikütus, mida me praegu kasutame ja võimalikud eh, tulevased kütused, siin on veel suur lõhe nende vahel. Eh, väga palju tõotab, näib segamiskohustuse panek, kütuste segamise kohustus lennukimootori kütuse segamine teiste võimalike kütuseliikutega. meil peavad muidugi need uued kütused olema ka e, jätkusuutlikud, kui neid veel olemaski ei ole, samas on väga palju tõotavaid arenguid ja projekte. kui ma mõtlen elektrokütuste peale või päikeseenergia muutmine likviidseks sellised äh, algatused vajavad toetamist ja saab siis näha, kuhu nad meid välja viivad. nii et meil on vaja olla keskkonnasõbralikum ja süsinikuheidet vähendada, aga samas mitte kaotada ka konkurentsivõimet. jah, konkurentsivõime äh, ja erinevad kütuseliigid, energia maksustamise direktiiv saaks, äh, aitaks meil ka lennukite kütusele panna maksud. aga me veel seda ei tee, selleks on meil vaja ühehäälsust liikmesriikidel vahel. aga kas on võimalik ikka aktsiisimaksu panna ka lennukimootori kütusele teie silmis? ja kas selline uus Euroopa maks võiks näiteks eh, minna Euroopa Liidu omavahendite hulka? ja millest siis saaks kliimamuutusi leevendada. asi on, saab näha, kuhu maksud liiguvad, me teame, et igasugused maksud lõppkokkuvõttes lõpuks ikkagi jõuavad välja tarbijateni ja raha, mis saadakse, läheb üldeelarvesse li liikmesriikides. kuivõrd tõhus selline maks eks oleks majanduslikust ja sotsiaalsest seisukohast, vajab ka analüüsimist. ma tean, et on liikmesriike, kes juba on kehtestamas sellist maksu. ma tean, et räägitakse sellest, et käibemaksualased õigusaktid üle vaadata, et vaadata, kas midagi annab seal ette võtta. peame põhjalikult järele mõtlema ja nagu ma ütlesin, me peame kogu meetmete paketi kasutama selleks, et saavutada konkreetsed eesmärgid. maksud võivad olla üks instrument, aga me peame väga ettevaatlikult kõigepealt analüüsima, mõtlema majanduslikele ja sotsiaalsetele tagajärgedele. suur tänu. nüüd proua Garcia Munoz. Eh- suur tänu jah, transport on maskuliinne sektor ja sooline tasakaal seal veel ei valitse. agenda kaks tuhat kolmkümmend sõltub aga sellest, et meil ka töökohtadel seal tekib võrdsus. naised transpordis platvorm, mida te sellest arvate? ja kuidas eh, saab ikkagi saavutada võrdsuse? milliseid meetmeid te kavandate, et rohkem naisi öö, oleks tööl transpordisektoris, kuidas tagada võrdsed võimalused, võrdne palk? Te rääkisite töötajate oskuste täiendamisest. mida teha selleks, et tõesti ka naised omandaksid uued oskused, eriti kui nad on keskikka jõudnud? Well, I think I already committed on. ma juba lubasin et ma kavatsen töötada selle nimel, et transpordisektor muutuks rohkem sooliselt tasakaalukaks. me teame, et seal domineerivad praegu mehed, aga samas me teame ka, et meil tööjõudu napib. ja selle teemaga tuleb tegeleda. peame mõtlema selle peale, keda me tahame meelitada transpordisektorisse. me tahame, et see sektor oleks atraktiivne noortele, aga ka naistele Äh, oleks avatud äh, ähm, mitmekesisele päritolule. Äh, mida mitmekesisem see tööjõud on transpordisektoris, seda konkurentsivõimelisem minu arvates see saab olema. ja uued võimalused avanevad ka sellisel juhul, sest inimesed on väga erineva mõttelaadiga seal nii et on vaja täita see lünk, mis meil on tekkinud seetõttu, et et ka transpordisektor vananeb ja tähendab seda, et meil on vaja uut verd seal, aga meil on vaja ka sektori mainet tõsta, aga et mainet tõsta, selleks on vaja töötingimusi parandada ja vastu võtta õigusakte, mis puudutavad just töötingimusi, et inimesed tuleksid transpordisektorisse tööle. ja ma tean, et volinik Pulš töötas palju selle nimel, et naisi oleks rohkem transpordis, see muutuste platvorm näiteks on üks instrument. ja tähtis on ka, et sidusrühmad paremini kaasata selle nimel. meil on volinik Telli, kes tegeleb võrdõiguslikkuse teemadega ja soolise tasakaaluga. kõik sammud, mida mina astun komisjonis, on suunatud ka sellele, et sooline tasakaal saavutada ja ka rahvusvahelisel tasandil, rahvusvahelises organisatsioonides ma kavatsen seda teemat edasi viia. Gracias por su respuesta y hablando suur aitäh teie vastuse eest, rääkides võrdsetest võimalustest ning töötingimuste parandamisest. ma tahaks rõhutada seda, et on väga oluline, et ole, väga oluline, et rõhutatakse Euroopa raamistikust äh, seda, millised tagajärjed võivad olla töötingimustel äh, lennuturvalisusel Eh, ning ka samuti ka reiside turvalisuse jaoks. me soovime garanteerida lennundussektoris eh, sotsiaalseid õigusi. Te ise samuti rääkisite, kui oluline on eh, julgeolek ning sotsiaalsete garantiide respekteerimine. kuidas kavatseb komisjon asjaga üheskoos garanteerida, et võetaks arvesse sotsiaalmajanduslikud riskid, nagu näiteks halvad, eh, halvad töölepingud. Sure got... ma ei ole päris kindel, kas ma ikka õigesti aru sain. et mida täpselt te tahate küsida? aga üldjoontes ohutus, töötingimused on loomulikult kõikjal olulised. on sektoreid, kus ohutuse kultuur on üks osa sellest, kuidas sektoris töötatakse ja naised on ju need, kellel on ka veel erilised perega seonduvad vajadused. ja sellegi peale peab mõtlema, et eh, nad saaksid eh, tulla sinna sektorisse tööle, et see oleks neile atraktiivne. sooline tasakaal selles sektoris ja atraktiivsus on oluline, aga ma ei tea päris, kas ma sain teie küsimusest aru. suur aitäh, proua de Barnet, teil on nüüd üheks minutiks sõna lugupeetud proua president, proua Valen, üle saja viiekümne aasta on raudteed olnud kõige turvalisemad äh, äh, reisimeetodid. loomulikult on meil vaja neid kasutada, et oma kliimaeesmärke saavutada. sellepärast ma ootaks teie poolt ka mõnda sõna raudteepoliitika kohta. praegusel hetkel on äh, transpordisektor väga äh, kaldu transpordi, maanteetranspordi suunas. me peame liikuma ähm, su-, selles suunas, et põhimõte, et reostaja maksab, oleks ka tegelikult äh, kasutuses. praegusel hetkel äh, kasutatakse käibemaksu äh, rohkem raudtee, maanteetranspordi kui lennunduse osas. millised on teie plaanid, et teha kõik äh, selleks, et äh, liikmesriigid investeeriks rohkem taristusse ning äh, milline modaalne muudatus peaks juhtuma, et see kõik toimuks? jah, raudtee on minu missioonidokumendis kirjas. jah, see on üks osa jätkusuutlikkusest, mobiilsuse paketist. ja mina saan asjast aru nii, et meil on vaja jah, soodustada investeeringuid raudtee raudteesektorisse ja samuti mitmeliigilisse transporti on vaja rohkem investeerida selleks, et saavutada meie eesmärgid. aga raudtee on täiesti nähtav minu missioonidokumendis. aga mis veel? raudtee peab olema konkurentsivõimeline. meil on raudteepaketid meil on hea turusammas ja hea tehniline sammas olemas. tuleb äh, võidelda äh, killustatuse vastu, kui rakendatakse erinevate liikmesriikide äh, õigusakte piiriülesel raudteetranspordil. aga palun korrake viimast osa oma küsimusest, see läks mul kõrvust mööda. jah, teen seda ma arvan, et ökoloogilised muutused tähendavad, et meil tuleb valikuid teha. kui me tahame CO2 heidet vähendada e, näiteks veokitelt, siis on vaja suurendada raudteevedusid. ja kui me tahame lennukite heidet vähendada, siis on vaja näiteks öörongid kasutusele võtta, see on alternatiiviks. ja ma hindan seda, et kui te ütlete, et peab saama mitmed operaatorite abil sujuvalt reisida otsepiletite kaudu. aga jällegi, see nõuab jälle valikute tegemist, nii et küsimus, mida teie kavandate tagamaks, et piiriülesed öörongid e, saaksid jälle reaalsuseks? jah, nüüd mul tuli meelde Te küsisite tõesti välistingimuste kohta ja maanteede kohta. jah, väliskulud tuleb arvesse võtta, olen sellega täiesti päri. aga see ei ole ainus instrument, mis meil on, vaid meil on teisigi. nüüd raudteeveod jah, ma arvan, et väga tähtis on, et kaubad koliksid äh, rongidele. et aga selleks tuleb investeerida infrastruktuuri kõigepealt, samuti mitmeliigilisse transporti. ja äh, ka kaubaveoterminalide puudus on üks tõke, mis tuleb ületada ja meil on vaja investeerida modernsetesse raudtee kaubaveoterminalidesse. meil on vaja kasutada ka digitaliseerimist, et kaubad, mis liiguvad, reisivad, ka oleksid kõik, äh, kajastuksid digitaalselt. Äh, ja mitte see informatsioon ei oleks paberil nagu praegu. nii et mul mitmete transpordiliikide kombineerimine ja raudteeveo kaubaveoterminalid. ja loomulikult ka öörongid. suur aitäh. järgmisena saab sõna Fete Folie, lugupeetud äh, juhataja, aitäh, proua Valean arvan, et te mõtlete seda tõsiselt, soovite olla keskkonnateadlik ja humaanne. Eh, kuidas kavatsete te aga päästa planeedi, kui te vastutate sektori eest, kus eh, toimuvad, eh, kus toimuv ei võimalda olla eriti ökoloogiline, mis puudutab ka humanismi, kus kaubad on tähtsamad kui miski muu, mis põlgab Eh, teisi inimesi ja ühiskonda. kuidas te eh, saate toetada eh, kuidas saate toetada lähetatud töötajaid, kui teie kaasmaalastest teeb see tõelised orjad ja nad peavad töötama väga ebainimlikes tingimustes? kuidas saate seda toetada, kui see teeb teie riigi inimestest tühjast, nii et on vaja äh, töötajaid tuua sisse Pakistanist. kas te ei arva, et äh, see on teatud äh, ebakõla teie humanistlike eesmärkide ja samas ähm, turunduspõhise, ähm, põhise tegutsemise järel? ma arvan, ma saan olla mõlemat rumeenlanna ja ka humanist ma ei näe, et see oleks vastuolus ja nagu ma alguses ütlesin, me peame kõigi jätkusuutliku ja aruka liikuvuse aspektidega tegelema ja kui me räägime töötingimustest mm, seoses liikuvuspaketiga, mul ei meenu ükski teine õigusakt mis rohkem oleks lõhestanud seda koda kui liikuvuspakett. sest liiga palju tähelepanu oli eh, liikmesriikide turgudele ja regulatsioonile leiti, et ühed on halvemas olukorras, teised eh, paremas selle paketi tulemusena, aga tähtis on ühtne hea turg ja tingimused kõigile. ja ma arvan, et liikuvuspakett seda võimaldab. ma näen, et teil on väga raske olla konkreetne, kui räägite sotsiaalsetest meetmetest transpordisektoris, see võib-olla näitab, et ei ole, see ei ole teie jaoks prioriteet, ma võib-olla aitan tal konkreetsem olla. kas te kavatsete sekkuda selleks, et reguleerida lähitatud toetajate küsimust, et rikkumisi vähendada ja pettuste vastu võidelda? Fraud and abuse on what? pettus ja, ja Äh, rikkumised mis valdkonnas, vabandust, ma ei saanud küsimusest aru, ütleb proua Valean. loomulikult ma tahan väärkasutuse ja pettuse vastu võidelda, aga tõesti, ma vist ei saanud täpselt aru. ma tahaksin teha koostööd oma volinikest kolleegidega äh, headeks tegevusteks erinevates valdkondades, selleks et töötajad ja töökeskkond transpordis oleks kaitstud pettuse ja väärkasutuste ja halbade töötingimuste eest, võiks öelda, et see on humanistlik pühendumus, seda võin kinnitada. suur aitäh, nüüd saab sõna härra Zlotovski. Teil on üheks minutiks sõna. Madame la présidente, šanovna euh, pani komissar designovana, bardzo mnie cieši pani de-. aitäh, volinikukandidaat, mul on hea meel lugeda teie deklaratsiooni selles mõttes, et te tahate muuta seda, mis ei ole senimaani toiminud. Te mainisite, kui lõhestav oli varasemal parlamendi ametiajal mobiilsuspakett. mul on küsimus, mida te arvate, mis on kõige ohtlikum element selle paketi juures? samuti mu järgmine küsimus puudutab lennundust tegemist on ainsa sektoriga, mida, mis ei ole kaasatud heitkogustega kauplemise süsteemi, aga nüüd on ülemaailmne süsteem Euroopasse jõudmas ja paistab, et nüüd mõlemad süsteemid hakkavad samaaegselt toimima. ehk siis lennundusele eh, kehtivad kaks sellist kohustust samaaegselt ja kui me rääkisime Euroopa-ülestest võrkudest, me rääkisime palju liikuvusest, mis saab teie jaoks olema peamine kriteerium ja teie komisjoni jaoks, kui jutt on TNT süsteemi ümbervaatamisest um,? Okay, so I... niisiis, ma ei taha mobiilsuspaketist hakata rääkima, sest tõtt-öelda praeguses faasis on asi teie kätes läbirääkimised toimuvad parlamendi ja nõukogu vahel, ma loodan ise lihtsalt head tulemust ja ma ei taha ühtegi ohtu nõnda välja öelda, sest ohtlik oleks midagi mainida mobiilsuspaketi raames. nüüd Euroopa Liidu ETS on juba olemas lennunduse osas ja me vähendame ETS-i nii-öelda tasuta osa äh, lennunduses. kui jutt on ülempiiride sätestamisest ja heitkoguste vähendamisest ja siis Corsia äh, võetakse ilmselt päris kiiresti vastu ning Corsia lepe ja süsiniku kompenseerimine peab kajastuma Euroopa Liidu õigusaktides. kuidas täpselt ja millal, seda ma ei saa öelda praegu, mitte et ma ei tahaks, aga aga selle osas tuleb hoolikalt järele mõelda. et täpselt kuhu need õigusaktid jõuavad ja, ja millal neid rakendatakse, siis TNT süsteemi ümbervaatamine, mida ma siin öelda oskaks, me peame hoolikalt vaatama, kus on probleemid, kus on vaja uuendusi, ehk siis ühelt poolt võib värskendada suuniseid, aga teisalt tuleb ka mõelda võrgustikule, sellele, kas osa laiemast võrgustikust võiks saada osaks põhivõrgust, see puudutab siis TNT mm, läbivaatamist ja siis on ka hilinemise teema, aga see vist ei puudutanud enam teie küsimust. ja härra Zlatovski, palun Nie chce pani zmuszać do tego, aby e, dyskutować. volinikukandidaat, ma ei taha nüüd teid survestada täna mobiilsuspaketti arutama, aga loodetavasti te jääte selle lubaduse juurde, et see, seda muudetakse, mis senimaani toimunud ei ole. nüüd jätkuküsimusena teatud riikide grupp palus Via Carpatia projekti kaudu võrku laiendada. see riik, see projekt on ka teie riigile oluline, aga teistelegi Ida-Euroopa riikidele, seetõttu ma küsisin selle küsimuse. sa? no tõtt-öelda ma ei ole TNT võrgustiku üksikasjadega praegu kursis ehk siis Via Carpatia kohta ma ei oska täpselt öelda, küll ma tean põhimõttelisel tasandil, et põhivõrgu tasandil tuleb tulemusi pakkuda, tuleb mõelda ka laiemale võrgustikule, vajadusel tuua midagi põhivõrgu alla ja ma tean ka suuniseid TNT osas ja tean seda, et tuleb kaitsta rahastust, et leiaks aset kõik see, millest me räägime. suur aitäh! härra Deli. Nagu Kerler pole mingit sidet proua Deliga, teil on sõna. härra president uh,, dear uh, madam Valean. aitäh, äh, esimees proua Valean, selge on see, et Euroopa Liit peab tegutsema praegu, et konkurents oleks õiglasem, tingimused oleks paremad. Teie missioonikirjas ametisse astuvalt presidendilt von der Leyenilt äh, saite te ülesande pakkuda välja poliitikaid, mis teeb elu lihtsamaks kodanikele, aga ka ettevõtjatele. milliseid meetmeid te kavatsete välja pakkuda või sooviksite te välja pakkuda oma ametiaja varajases faasis, mis juba kergendaks Euroopa transpordiettevõtjate halduskoormust, kuivõrd neid halduskoorma vorme on praegu päris mitmeid see oli mu esimene küsimus, aitäh. suur tänu. no ilmselge vastus on see, et tuleb kasutada digitaliseerimist ja innovatsiooni selleks, et süsteemi tänapäevastada, mitte ilmtingimata süsteemi lihtsalt, vaid ka seda, mida see tähendab kasutajate jaoks näiteks pilti, piletite väljastamine, on vaja mitmeliigilise transpordi pileteid, samuti digitaliseerimine võiks kujutada endast andmete avamist teatud valdkonnas, et kõige liikumisel oleks võimalik pilku peal hoida, samuti kaubaveo puhul vaja oleks elektroonilist süsteemi, küberkindlat elektroonilist süsteemi. tuleb hoolikalt digiarengute puhul tagada, et andmed, mida me kasutame ja mida ettevõtjad kasutavad omavaheliste mudelite puhul, et need andmed on kaitstud küberrünnakute või väärkasutuste eest. niisiis Äh, bürokraatia transpordisüsteemis on erinevaid viise. teatud liikide puhul on palju tänapäevastamist, digitaliseerimist, ehk siis ma ei ütleks, et see on ilmtingimata tõke, aga mõne puhul, näiteks rongide puhul, on palju halduslikke tõkkeid. aga nagu te ütlesite, digitaliseerimine, tänapäevastamine on asjad, mis äh, halduskoormust ja tõkkeid vähendavad. Uh, could you play uh,, please? jätkuküsimus, kas te nimetaksite vähemalt paar õigusakti, mille te tahaksite välja käia ettepanekuna või tahaksite midagi muuta või ära kaotada selleks, et, äh, et parandada konkurentsivõimet ja ka transpordiettevõtjate võimet töökohti luua. Eh, kas te küsite siis konkurentsivõime kohta, saalist kahjuks küsitakse mikrofonita uh,. Yeah, sorry uh,, what uh... missuguseid õigusakte või uusi reegleid te tahate, mis, mida te tahaksite muuta oma mandaadi raames, mis aitaks kaasa konkurentsivõimele well,? Um, for noh, meie jaoks Euroopa poliitikutena on selgelt teada, et regulatsiooni tuleb vahel kontrollida konkurentsivõime osas. ehk siis, kui jutt on kliimakindlusest, siis tuleb rääkida ka näiteks konkurentsivõimealasest kindlusest, ehk siis tõsiselt tuleb hinnata kõikide õigusaktide mõju konkurentsivõime osas ja ma arvan, et see on midagi olulist juba põhimõttena. praegu ma ei saa teile äh, küll öelda, et ma kustutaks ühe või teise õigusakti või tühistaks selle, üks prioriteet peaks olema kogu õigustiku hindamine, siis saaks näha, et mis täpselt on konkurentsivõime mõttes kindel või mitte. teisalt aga ma tean, et nende asjade puhul on vaja teha koostööd teiste volinikega et rakendada ka üks sisse, üks välja põhimõtet. ja selle tarbeks on vaja paremini mõista või saada endale mingi üldisem ülevaade õigusaktide kohta ja ka seoste kohta transpordialaste õigusaktide ja teiste poliitikavaldkondade vahel. Merci beaucoup. Monsieur Riquet, la parole est à vous pour une minute, s'il vous plaît. Riquet, teil on üks minut. aitäh lugupeetud volinikukandidaat, kallis Sadina, teame, e, et praegune Euroopa raudteevõrgustik ei saa laieneda eesmärkideni enne kahe tuhande kolmekümnendat aastat. peaksime seda instrumenti toetama, me peaks ka kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks valmis seadma e, raudtee investeerimismehhanismi. kas te arvate, et peaksime keskenduma eelkõige tsentraalsele võrgustikule või peaksime globaalset võrgustikku laiendama. teine küsimus, kuidas kavatsetakse säilitada ja kaasajastada taristut, mis on hädavajalikud, kuid mida, kuid mis ei ole finantsinstrumendi eh, ulatusalas. milline on teie isiklik seisukoht? ühtsuspoliitika vahendite eh, ületõstmine Euroopa ühendamise rahastusse, eh, sest eh, need valdkonnad, millega nad tegelevad, ei ole tegelikult ju samad um,. So first of all kõigepealt siis põhivõrk ja ka laiem võrk, mm, lisaks investeeringud ettevõtetel võrkudesse endisse on ka nende käigushoidmise kulud, jah, me investeerime palju taristusse, aga kui taristu nii-öelda paigas on, siis alati ei ole piisavaid võimalusi üleilmses kontekstis pakkuda tulemusi ka käigushoidmise ja hoolduse osas, see toobki mind tänapäevastamise juurde, sellepärast ongi Äh, taristu niivõrd vananenud, et ei ole piisavalt olnud hooldust ja sellepärast ongi vaja asju uuendada, tänapäevastada. on igasugused vajalikud tegevused nagu arukas, nutikas liikuvus, mitmeliigilisus, tõhus ja nutikas süsteem. ehk siis mõlema võrgu puhul ja tänapäevastamise puhul tuleb kaitsta Euroopa ühendamise rahastut, CEF-i. praegune CEF toimib hästi ja ma tahaks, et see jätkuks samamoodi. Ineas teeb head tööd nende ähm, rahastute toimes hoidmisel ja tuleb selleks toetada tugevat rahaeraldist mis oli kolmas küsimus, küsib proua Valem. neli miljardit või üksteist miljardit ühtsusfondidest eh, Euroopa ühendamise rahastusse transpordikomisjoniga eh, vastu olles. E jah, aitäh, ma arvan, et see, kuidas CEF toimis, eh, see oli hea variant. ehk siis ma olen nõus selle arvamusega, et teil on õigus, transpordikomisjonil on õigus, mitte regikomisjonil, ehk siis ma olen nõus selle rahaeraldisega ja sellega, et asi jätkub samal viisil. härra Riquet, palun. tänan teid, proua president, juhataja. näeme, et siin on palju tähtsaid küsimusi, mis puudutavad keskkonnatõhusust ning meil on mõningad vahendid äh, olemas, äh, et äh, süsteemi ja võrgustiku tegevusvõimekust parandada ning teiseks on võimalik kasutada ka keelavaid, keelavat maksustamist, et olukorda parandada, eesmärkideni jõuda. ma Äh, võttes arvesse, et äh, mahud transpordisektoris siis kogu aeg äh, kasvavad, siis ähm, kuidas siis, kuidas siis lõpuks edasi saab, kui autosid enam ei ole ja lennukite kasutamist ei soodita, soosita. kuidas sellises olukorras leida sobivad maksustamisvahendid, eelkõige mõtlen siin nõukogu peale, sest äh, direktiiv tundub olevat blokeeritud, mida te arvate selle meetme kasutusele võtmisest? ning lõpetuseks, mida te arvate eh, märgistamisest? sihipärasest rahastusest, kas te arvate, et kas seda on võimalik kuidagi, eh, võimalik eh, Äh, see, nende abil parandada keskkonnatõhusust transpordisektoris? So uh, it's, it's true that uh... tõsi on see, et äh, praegused välismõjud on väga tähtsad olukorra tõttu ei rakendata korrektselt saastaja maksab põhimõtet, ehk siis osa äh, sellest välismõjust tuleb tuua sissepoole. kui me arvame, et suurus tuhat miljardit, see, mida me saame maksudena kolmsada seitse miljardit, see näitab, et on vaja rohkem tegevust, on vaja midagi muuta selleks, et äh, et kasutajast lähtuva põhimõtte puhul rohkem kuludest kantakse. ehk siis kasutaja peab maksma selle eest, millega saastatakse. nüüd teemaksud ja distantsipõhisus, ma arvan, et seda on vaja, see on osa Eurovinjetist, see tuleb vastu võtta, see on fakt, ehk siis teemaksud, jah, hea küll siis äh, sihipärane rahastus, earmarking, äh, see on keeruline, sest iga liikmesriik tahaks, et rahalised vahendid jõuaks ähm, üldisemalt nende eelarvesse ja aktsepteeritavuse osas tuleb rohkem saastemakse põhimõtet rakendada. aitäh! härra Marje Fura Teil on üheks minutiks sõna. suur aitäh teile, juhataja. et paremini ühendada Euroopat, on komisjon äh, keskendunud Euroopa koridoridele ehk siis äh, kõrg, ehk siis suure kiirusega eh, äh, raudteevõrkude vahele, suurte linnade vahel, sellel on kaks probleemi, kõigepealt isoleeriti väikelinnad kus, eh, mistõttu pal-, no elanikud on võimalik eh, eh, kas-, peavad kasutama reostavad autotransporti, näiteks Lõuna-Itaalias on see niimoodi, see on absurdne, sest näiteks raudteejaama puudub linnas, kus on, mis on kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal kultuuripealinn ning ärgem unustagem ka, et, et, et lennukipileti hinnad äh, äh, kasvavad kohutavalt äh, sellega seoses, kui tulevad pühad ja töötajad tahavad perekondade juurde tagasi minna. peame mõtlema, kuidas abistada elanikke, eriti vaesemates piirkondades ning ära hoida turumoonutusi. kodanikud peab, loodavad Euroopale, kes ei tohi oma pead liiva alla peita well,. Think... suur tänu, ma arvan, et hinnad hindu hoitakse madalal, peamiseks vahendiks on konkurents, ehk siis konkurentsi turul tuleb tugevdada selleks, et saada hea hinnastamise süsteem. niisiis, konkurents turul, siis on vaja toetada olemasolevaid õigusakte, nagu varem öeldud, arvan, et on mitmeid turu kohustusi, mille rakendamine ei ole hea. konkurentsi võin öelda praegusena välja. järgmiseks pean hindama seda, mis toimub, mida ei rakendata, et, et ähm, tagada täitmine. nii palju siis sellest. Äh, le... suur aitäh Un. Ursula von der Leyeni eesmärk on Euroopa äh, miinimumpalga suunas liikumine ning palga dumpingu ähm, vastu võitlemine, mis eriti levinud on Ida-Euroopa riikides. see tähendab seda, et tuleb üle vaadata hinnad ja palgad ka just nimelt transpordisektoris ning äh, tuleks äh, mõelda ka selle peale, kuidas äh, kaasata ka Lõuna-Euroopa piirkonnad äh, transpordikoridoridesse, sest muidu jäävad nad arengust kõrvale. niisiis, liikuvuse paketiga on ähm, tehtud ettepanek mitte täiendavalt liberaliseerida turgu, ehk siis see parendab töötingimusi. õiglast konkurentsi edendavad meetmed, nagu näiteks varifirmade vastane võitlus, äh, samuti väikeste tarbesõidukite reguleerimine, raskeveokite reguleerimine. sotsiaalse dumpingu osas ütleksin, et tarvis on õiglast konkurentsi või vabandust, ütlesin midagi rumalat, ütleb proua Valen. tuleb toetada konkurentsi, et vältida sotsiaalset dumpingut suur aitäh ja nüüd lähme nüüd Petri Vetanovi juurde. aitäh, esimees proua Valean. liiklusohutus on üks tähtsamaid maanteetranspordi elemente. Euroopa Liidus on palju riike, ka minu riik, kus liiklussuremuse hulk või arv on, on suur ja see ei vähene. Te ütlesite oma avakõnes, et üks suur eesmärk on surmaga juhtuvate õnnetuste arvu vähendamine poole võrra. mis meetmeid te kavatsete võtta? teiseks, paljud Euroopa linnad kehtestavad erinevaid piiranguid ja makse, sealhulgas piiranguid diiselmootoriga autodele. see mõjutab nii ettevõtjaid kui ka autode omanikke kuidas te kavatsete praeguse olukorraga tegeleda, võttes arvesse seda, et puudub harmoneeritud raamistik, mis puudutaks sõidukite juurdepääsu linnapiirkondadele Euroopa Liidus, aitäh uh,! Also... ka minu enda riigis läheb liiklusohutusega väga halvasti nagu alguses öeldud, see on vastuvõetamatu, et eh, hukutakse või saadakse tõsiseid vigastusi selles tempos, nagu Euroopas praegu juhtub, ehkki tegemist on kõige ohutuma piirkonnaga maailmas. liiklusohutuse osas meil on võetud eh, nägemus null hukkunute arvu suhtes, et kaks tuhat viiskümmend ei tohi olla liikluses hukkunuid enam selleks pannakse paika strateegia ja praegu on juba eesmärk ka tõsiste vigadus, vigastuste vähendamine aastaks kaks tuhat kolmkümmend, ehk siis strateegiast tulenevad konkreetsed tegevused. kui jutt on nüüd liiklusohutusest, siis me teame, et on mitmeid valdkondi, mille puhul on tarvis sekkuda selleks, et ähm, seda teemat lahendada. taristu, käitumine, liikluskäitumine ja muidugi ka sõidukiparkide endi eh, olukord, ehk siis kõikide puhul on tarvis teha edusamme, et liiklusohutust eh, paremaks muuta, samuti saab seda teha tänapäevastamise kaudu, intelligentsed sidesüsteemid, kui need õigesti kasutusele võtta, aitaksid kõvasti muuta paremaks eh, liiklusohutust aa ah, ja äh, teatud piirangute osas ma arvan, et olukord ja õhukvaliteet linnades ja ummikud, heitmed, kõik need on oluliselt, äh, need on tähtsad, neid tuleb käsitleda integreeritult kestlik linna mobiilsusplaneerimisstrateegia. tuleb luua stiimuleid selleks, et uusi liikuvuse viise võetaks kasutusele, asjad, mis oleks jagatud, nutikad, niinimetatud e-mobiilsus ja enne ka küsiti selle kohta, et liikuvus kui teenus, ehk siis kõik need meetmed paketis panustavad transpordi jalajälje paranemisse linnapiirkondades, on ka teatud erivajadusi, loomulikult kehtib lähimuspõhimõte, ehk siis linnad võivad enda meetmeid kasutusele võtta, erinevaid piiranguid ja vabandan. suur aitäh selle detailse vastuse eest ning järjeküsimusena küsin, et see, mida me näeme Ida-Euroopas, on see, et turg on üle ujutatud ehm, kasutatud diiselautodega tuleks kolmandatest riikidest, samas eh, palju on piiranguid linnades sõitmiseks, meil on vaja siin eh, meil vaja üldist raamistikku eh, linna piirkondades, need ei ole enam kohalikud teemad, kas te arvate, et on vaja harmoneerimist ja et meil on vaja harmoneeritud raamistikku selles osas? arvan, et eh, meie lähenemine on olnud väga leebe selles osas. vaatame, millised on suunised heade tavade osas. vaatame ka seda, mis toimub Eh, linnapiirkondades, kus on eh, piiratud ligipääs. igatahes selge on see, et tuleb lahendada eh, ummikute ja halva õhu kvaliteedi probleem. meil on vaja Euroopa lähenemist ilma killustamiseta, sest see oleks halb piiriülestele reisijatele, need inimesed, kes sõidavad piiriüleselt, eh, kes sõidavad ühest riigist teise, ei tea, milline süsteem selles riigis toimib. teisest küljest on vaja tegeleda küsimusega, eh, kui eh, linnal ei ole informatsiooni, on vaja selliste instrumentide väljatöötamine. et inimesed täpselt teaks, mis toimub siin või seal ning vaatame siis, milline vajalik tegevus, tuleviku, tegevus on vajalik tulevikus äh, selle eesmärgile saavutamiseks. proua Montero, teil on äh, sõna üheks minutiks. suur aitäh teile, proua juhataja. ma tahaksin äh, tänada proua volinikku ja tahtsin öelda, et meil on hea meel siin viibida tahaksin rääkida merendussektorist. rääkida merendusest tähendab seda, et me tunneme huvi ka sinise majanduse vastu, mis viib kokku kaks äh, lahutamatut nähtust, nagu seda on turism ja äh, transport. me räägime siin logistika küsimustest, äh, sadamatest, rannaturism, näiteks ristlejatel me, me samas peame mõtlema sinise majanduse peale, sest seda soovib ka teie valitsus. mida te sooviksite teha selleks, et eh, transport eh, areneks ja milliseid meetmeid kavatsete kasutusele võtta teiste volinikega, eh, eriti keskkonnavolinikuga, et kaitsta ookeane ja kalandust? kõigepealt tahaksin öelda, et äh, need valdkonnad on väga olulised meie majanduse jaoks, äh, me, merendus, äh, turism on lahutamatu osa meie eduloost, kuid samas on neil suur mõju keskkonnale ning praegusele küsimusele reageeriti erinevate määruste abile ning äh, ning arutati ka eh, jätkusuutliku mõju eh, veemajandusele. kui räägime prügist, mis merre satub, eh, siis mõju on väga hull, kuid meil on kavatsus arutada küsimust, et, et sadamad oleksid kohustatud prügi vastu võtma sest äh, laevad ja sadamad peavad äh, kõik äh, tegema selleks, et nad täpselt teaks, mis neil tundub. ning peame mõtlema nüüd selle peale, millised on uued meetmed, mida, mm, mille esitame laevadele, kui sõltuvalt sellest, kui suured reostajad nad on ning teiseks tahaksime teada, millised lahendused on kõige paremad globaalse lähenemise väljakujutamisel, meil peab olema selline poliitika, mis eh, eh, mis aitaks võidelda selliste valdkondadega, mille mõju on katastroofiline bioloogilisele mitmekesisusele ja mereelule. Eh, turism on väga mitmepalgeline eh, valdkond, turism ilma transpordita, seda pole lihtsalt olemas. arvan, et selle üks hea eh, näide on just nimelt turismi seostamine transpordiga ning äh, ning arvan, et see oli ka üks väga positiivne aspekt teie kirjast proua von der Leyenile. igatahes ma toetan teid äh, teie püüdlustes ning äh, loodan, et meil tulevad head äh, tulemused selles valdkonnas. suur aitäh teile vastuse eest. ma tahaks esitada uue küsimuse ning tahaksin küsida mis meetmed kavatsete te äh, kasutusele võtta äh, selles osas, mis äh, puudutab Euroopa ühendamise rahastu kasutusele võtmist? peame tunnistama, et on olemas endiseid vajakajäämisi ja hilinemisi rakenduse osas. meie soovime, et need olemasolevad tühikud täidetaks eelkõige kaugetes piirkondades, mis asuvad keskustest kaugel eemal. mina olen ühest sellisest pärit, me räägime siin ultraperifeersetest piirkondadest, kus äh, tegemist on piirkonnaga siis, kus äh, ollakse transpordivõrkudest kaugel, kõik maksab selle võrra rohkem raha ning Euroopa ühendamise rahastu võiks ehk siis äh, leida mingisuguse lahenduse ning eh, küsimus on siis selles, kuidas eh, inimesed saaks lihtsamalt eh, selle küsimusega edasi tegeleda. suur aitäh. investeeringud võrgustikku, samuti hilinemised rakenduse osas, mis erainvesteeringuid pidurdavad ning finantsinvesteeringute sujuv saabumine, need on kõik probleemid, mis äh, on selle projektiga seotud, kui me anname, äh, räägime avaliku hank-, avalikust hankest, keskkonnakaitsest ja muust sellisest, kõigi nende küsimustega peab tegelema. me juba pakkusime midagi välja, see on määrus või siis direktiiv, mis, äh, mis ähm, süva laiendaks menetlusi äh, peame loomulikult arutama asja kõigi liikmesriikidega, sest äh, sest on tehtud ka ettepanek kõik vene, kõigi menetluse arutada ühte, äh, ühe vastaskõnelejaga. liik-, mõned liikmesriigid ütlevad, ütlevad see lisaks veel äh, bürokraatiat juurde ja meie seda ei taha. me ja võib-olla ajakavad peaks rakenduseks lühemad olema, näiteks kaks aastaks. aitäh, järgmisena saab sõna proua Dali üheks minutiks. aitäh, te rääkisite väga palju jätkusuutlikust neutraalsusest, kas eh, kas te kavatsete teistmoodi käsitleda ka lennundussektorit, te peitute eh, ühtse taeva resolutsiooni taha, te ütlete isegi, et meil on vaja rohkem võimekust. Te ütlete, et te et aktsepteerite emissioonide eesmärke, kuid te ei taha rääkida sellest, kuidas, milliste vahenditega seda teha. kas te teate, et komisjon on sellega juba tegelenud? Nad tegid eelmine aasta äh, äh, ütlesid nad, et, äh, et äh, maksudest saadav raha äh, on võimalik investeerida, kuid samas on võimalik seda teha, kui, kuidas on võimalik investeerida raudteesse, kui me toetame pidevalt lennukist. miks me ei kaota ära lennuliini Brüsseli ja Amsterdami vahel, sest inimesed peaks rongiga sõitma. ma tahaks, et äh, Ehm, küsimustele vastastaks, sest me ei saa lihtsalt eh, vabandada välja ennast sellega, et tegemist on investeeringute eh, in,, investeeringute lõpuga, investeeringute puudusega. ausalt öeldes ma ei peida ennast millegi taha. ma ei rääkinud spetsiifilisemalt, sest ma tean, et te teate paremini kui mina kõigist neist tavadest, mis ei ole head tavad ning võite ette kujutada, sellega peab tegelema ning mina äh, arvan, et äh, meil peab olema väga mugavad äh, töökeskkonnad, lennundussektor peab olema edukas ja mis puudutab nüüd raudteed, siis ma ütleks veel kord, et ma mõtlen selle peale, et maksustus on vaid osa lahendusest. kui soovite, võin lubada, et ma ei jäta maksutusküsimusi välja, on päevselge see. ma ütlesin, et on, on liikmesriike, mis praegu juba soovivad lennuki kütused maksustada ja väga hea, vaatame, kuidas see nende jaoks välja tuleb, arutame volinike kolleegiumis seda äh, küsimust, see on oluline otsus seoses äh, lennunduse globaalse aspektiga. peame meeles pidama sektori konkurentsivõimet globaalsel tasandil. ma tean, et äh, mõningate inimeste jaoks oleks tore, kui lennundussektorit ei toetataks või seda ei prioritiseeritaks, kui me pannaks, pööraks tähelepanu ainult rongile. ma saan sellest aru ja ma luban, et, et minu fookus keskendub sellele, kuidas eh, eh, rongid muutuks taskukohasemaks madalamate hindadega, sest eh, ei ole vaja lennata lennukiga Brüsselist Amsterdami. kui te vaatate pileti hinda, siis te näete, et rongipilet pole midagi nii odav nii et äh, peame välja töötama meetmete kombinatsioonid, mis äh, vähendaks äh, kodanike, kodanike eesmärke. sellepärast me räägime ka ühtsest Euroopa taevast, sest meil on vaja kütust kokku hoida. loomulikult on meil vaja ka ju ka kütuse kas-, kasutustõhusus, vaatame, mida on digitaalmaailmas saavutatud, et eh, mida sellega teha saab. kõik need teemad on, ehm, on eh, omavahel seotud ning loodetavasti me suudame eh, muuta reisijatele rongi atraktiivsemaks transpordivahendiks. vabandust, aga see ei vasta tegelikult küsile Te ütlete, ei jäta maksundust välja, aga see ei ole seesama, mis öelda, et kasutan äh, positiivselt ära äh, erinevad äh, võimalused selleks, et toetada raudteesektorit. Te rääkisite näiteks energiamaksu direktiivi edasiviimist, selleks on vaja ühehäälsust, selleks läheb viis kuni kümme aastat juba praegu on kolmteist liikmesriiki valmis seda äh, kasutusele võtta. kas teie kavatsete toetada mitmepoolsete kokkulepete saavutamist selles valdkonnas, et olla eeskujuks, sest seda on vaja kliima jaoks, seda on vaja ka selleks, et Euroopa Liit edasi areneks. see on seesama, mis töötajate õigusi kaitsta. see puudutab äh, lennundusturvalisust. kui teie töötajad on äh, Eh, väsinud, tüdinud, lendavad valete lennukitega või lendavad haigetena, siis see eh, on lihtsalt eh, selleks, et nimetavad seda, nimetavad seda odavlennufirmade vandenõuks omaenda töötude vastu. proua Valen, suur aitäh. ma ütlen veel kord sama, mida ma enne ütlesin et kui eh, sisse viiakse maks, siis on oht selles, et hinnad tõusevad, mis vähendab mobiilsusvõimalusi. inimestel on õigus eh, olla ühenduses kübermaailmaga ning vabalt liikuda, eh, kuid on vaja suunata vahendid tarbijani. liikmesriikide puhul me ei tea täpselt, kas rahad kasutatakse ära sektoripõhiselt, et parandada töötajate töötingimusi, vähendavad eh, ökoloogilist jalajälge ja nii edasi. niisiis, pean selle küsimusega tegelema. Te rääkisite minu pühendumisest eh, lennundussektorile nagu ma tunneks nende vastu täielikku ükskõiksust kuid tegelikult ma tutvun kõigi nende valdkondadega, mille osas te olete väga teadlikud, te olete kaua sellega tegelenud. ja viimased kaks päeva ma mõtlesin, ilma et ma oleks kellegi selja taha pugenud, et kui ma eh, luban, et ma eh, sellega eh, selle nimel, et saavutada rahu, teen koostööd kõigi osapooltega ja aitan probleeme lahendada, et ühendada inimesi, et nad saaks liikuda taskukohase hinnaga, siis sellest tegelikult piisab. kõneleja katkestatakse. suur aitäh! härra Fernandino suur aitäh, president! kuulasin tähelepanelikult teie ettekannet ja teie teisi äh, vastuseid. väga raske on sõna võtta pärast kõiki kolleege, kuid äh, ma arvan, et äh, teema on äärmiselt oluline, sellele peab keskenduma ning tähtis on ka mõningate küsimuste juurde tagasi tulla näiteks eh, eh, see kunagi eh, erinevate süsteemide kasutusele võtmine, erinevate piletite kasutusele võtmine erinevates transpordivahendites, lennuk, rong, buss, sellised eri, ebakõlad tuleb ära kaotada, tuleb, peab toimima homogeenne süsteem, kuid selleks peab olema konkreetne ja kasutama detaile otseühenduste puudumine perifeersete regioonidega Lõuna-Euroopas äh, aitavad kodanikel, äh, ei aita kodanikel ökoloogilisi otsuseid langetada. me ja kasutama kõige vähem turvalisi ja kõige rohkem reostavaid transpordivahendeid. mida kavatsete teha selleks, et ava, et, et riiklik transport oleks taskukohasem ja tõhusam, aitäh! peame kasutama, peame võimaldama reisijatel kasutada mitmesuguseid transpordivahendeid võimalikult lihtsate vahenditega ning äh, meil on vaja siinkohal sekkuda kasutada ära kõiki kaasajastamismeetodeid, mis olemas on, et äh, finantseerida uute digitaalsete lahenduste kasutusele võtmist, me peame tegema koostööd sektoripõhiselt äh, sidusrühmadega, et vaadata, kuidas äh, äh oleks äh, andmed äh, mitmepoolselt kasutatavad, näiteks kui räägime kas või täpsest saabumisajast, see kõik tekitab võimaluse mitme mooduli põhiseid äh, pileteid osta. meil on äh, mitmetasandiline tekst olemas äh, tarbijate reisijate õiguste kaitsel, kuid see on erinev iga transpordiliigi jaoks, kui on aga mitme moodulipõhised reisid, siis äh, kui kasutatakse erinevaid transpordivahendeid, siis pole selge, kuidas äh, see küsimus äh, kaetud on, töö äh, on seega vaja siit edasi teha, et tarbijate õigused oleks paremini kaitstud, kui ühelt transpordiliigilt lülitatakse ümber teisele. kuid samas peame arutama seda küsimust väga ettevaatlikult, sest üks asi on see, kui sõidate bussiga, teine asi, kui len-, sõidate lennukiga. ja küsija esitab uue küsimuse, suur aitäh teile vastuse eest. Äh, reisijate tegevuse lihtsustamine tähendab seda, et äh, avalik, et äh, transport äh, on atraktiivsem ning see peaks parandada ka turismi ning meelitada turiste ka näiteks Lõuna-Euroopasse. peame integreerima transpordi, transpordi viiside, transpordikoridoride kaarte. ma ei arva, et transport ja turism peaks käima ühe eh, inimese pädevuse alla. In... Uh, ilmselge on see, et Euroopa Parlament eh, kus ähm, on transpordi- ja turismikomisjon, on Euroopa Parlament eh, väga Eh, hea vastasrääkija rääkis eh, turismi ja transpordi valdkonnas. me teame, et turismi pole võimalik eh, kasutada, turist ei saa olla ilma transpordita ja vastupidi. arvan, et et komisjoni tulevases töömeeskonnas on väga palju äh, ära teha transpordi- ja turismivaldkonnas ning arvan, et sellele peaks pühenduma ka eh, mm, eh, transpordivolinik, seda tööd tuleb edasi arendada ning eh, arutades selle asja teiste volinikega oleks hea, kui seda valdkonda turism arutataks koos transpordiga. suur aitäh! Eh, proua Tapelus, teil on sõna, ENVI komisjoni liige, palun, tere tulemast um,. Good evening um,, I will speak. tere õhtust, räägin saksa keelt ma arvan, et väga hea on see, et te niivõrd selgelt ütlesite, et heide laevadelt ka saab olema kaetud ETS-iga ja kindlasti te teate, et me saame siin väga kiiresti edasi liikuda, sest mõjude hinnang on juba komisjonilt meil olemas. ja see mõjude hinnang äh, juba arvestab ETS hindu, mis on aktuaalsed, nii et väga palju annab juba selle põhjal ära teha. ja tegemist on ettepanekuga, mis kedagi ei diskrimineeri. Äh, kuidagimoodi ei pane halvemasse olukorda meie endi Euroopa Liidu aluseid ja kuluefektiivne on see, kui sõidetakse laevaga ja ETS-i on väga lihtne korraldada mm, merenduses. ja laevareisid ja ETS-id, ETS eh, samas ei tähenda seda, et hinnad selle tagajärjel langema hakkaksid sest kulud kantakse üle tarbijale. ja küsimus härra Timmermans ja teie, eh, kas te toetate Timmermansi, eh, kui ta hakkab sellega tegelema? mida me praegu teame? me teame, mida meil on palutud teha ja mida me peame tegema, nimelt merendus ka hõlmata ETS süsteemiga ja ma arvan, et see on võimalik. ja meil on häid kogemusi ETS-i kasutuselevõtuga teistes sektorites. me teame, et eh, asi peab hästi toimima hakkama tõesti, süsinikule tuleb kehtestada kõrge hind, vastasel korral asi ei toimi. nüüd härra Timmermans peab tegema sellekohase ettepaneku, see on üks osa kliimameetmetest ja selle kohta ka, kuidas täpselt asi hakkab olema. aga Euroopa Parlament ja mina ka peame üritama määratleda seda nüüd nii, et asi toimiks. ja tähtis on, et ta saavutaks oma eesmärgi. hetkel ma ei saa veel öelda, kuidas meetmed hakkavad täpselt välja nägema, aga ma võin öelda, et mina olen lubanud, et võtame kasutusele sellise instrumendi, mis aitab meid vähendada heidet merendussektoris. suur tänu selle vastuse eest. viimases lauses te ütlesite, et on vaja instru-, instrumente, mis tõesti vähendab heidet oma missioonidokumendis te ütlesite, et alternatiivsed kütused on üks võimalus vähendada heidet. Äh, aga äh, nüüd see veeldatud maagaas, äh, see tegelikult, mida te välja pakkusite, ei ole vahend, millega meie heidet vähendada. see on ikkagi fossiilne kütus ja teiseks metaani heide endiselt on suureks probleemiks ja energiakasutuse efektiivsus ka ei ole suur nii et meil oleks vaja ikkagi selliseid kütuseid, mis on väiksema süsinikuheitega merenduses. So uh, listen uh,, well, maritime. <laughs> jah, merendus. see on väljakutse uh, minu jaoks hakata tööle merendussektori kallal mul on häid tulemusi ette näidata teistes valdkondades, aga ma alles õpin merendust. ma arvan, et me peame kõike kaaluma ja julgustama stiimuleid luues või muid turumeetmeid kasutades välja töötama jätkusuutlikumaid kütteid, kütuseid merendussektoris ei ole see niisama lihtne täielikult muuta äh, kütuste kasutust, sest ei ole nii palju lahendusi olemas. aga me teame, millised on arengud praegu ja mina äh, kavatsen toetada just neid, mis on elujõulisemad ja jätkusuutlikumad hetkel ja julgustan uusi uurimisi ja arenguid sellest lähtuvalt. jah, ma viitasin veeldatud maagaasile, sest minu arvates on seda hõlbus kasutada ja on ka jätkusuutlikke biokütuseid, mida saab kasutada. tähtis on selles suunas edasi liikuda. ja mulle väga meeldib rohelise aluse kontseptsioon. me peame sellist holistilist integreeritud lähenemisviisi kasutama ka kütustele ja muid aspekte kasutama, et tulevikus oleksid kliimakindlad alused meil. järgmisena härra, saab sõna härra Tšin, teil on üheks minutiks sõna. suur aitäh teile, proua juhataja. lugupeetud proua, ma olen, istun siin teie taga Äh, tahaksin rääkida Euroopa ühtsest taevast. kord, meie koordinaator juba puudutas seda, aga räägiksin üksikasjadest. jah, on vaja ära kasutada see, mis on kõige hõlpsam kasutusele võtta. ja kas te olete nõus, et ära kasutada Cäsar või hoopis uus menetlus uue teemaga alustada, nii nagu tarkade meeste rühm välja pakkus. ja kas te olete nõus, et meie peaksime olema eestvedajaks siin ja olema kiiremad kui USA? ja see ajakava, mis on välja pakutud, kas te peate sellest kinni? ja nüüd lennureisijate broneeringu info, mõned on öelnud, et eh, rongidele ja ka alustele eh, tasuks see kehtestada. mida teie arvate, kas on hea, kui Euroopas laiendatakse broneeringu info ka teistele eh, transpordiliikidele? ma arvan, et töö, mis on ära tehtud, on suurepärane. tuleb lihtsalt nüüd veenda osalisi selles, et see ka heaks kiidetaks. ja ma arvan, et poliitilised arengud viivad meid selleni, et Euroopa ühtne taevas võetakse vastu. ja millest te veel rääkisite? droonidest. droonide puhul meil on juba olemas ohutusraamistik ja ma tervitan seda seegi on ülioluline. see on nagu standard äh, või norm teistele maailma piirkondadele. jah, aga tähtis on, et mitte igadel tingimustel me ei kasuta droone, ikkagi head ohutusnormid peavad olema olemas. ja äh, needki on üks osa mm, uutest mobiilsusteenustest, eriti linnapiirkondades. jah, saab näha, millised tooted tulevad turule ja meil on vaja toetada uusi ideid, uusi ärimudeleid tingimusel, et need on ohutud. ja PNR, broneeringu info, reisijate broneeringu info, see seondub transpordi ohutusega turvalisusega. meil on USA ja Kanadaga sellekohane lepe ja asi toimib hästi, õige pea me hindame selle ka uuesti läbi. ma ei toetaks, ma ei ütle, et ma ei toetaks raudteel PNR-i kasutamist lihtsalt sel põhjusel. Äh, raudteesektor on hoopis teistsugune sektor. me peame koos sidusrühmadega mõtlema selle peale ja mõtlema, kuidas saavutada suurem turvalisus ka rongides, raudteel. ja meil on ju vaja raudteesektorit just toetada. Euh, suur tänu, proua Valean nüüd Euroopa ühtne taevas, meil on üks vana ettepanek aastast kaks tuhat neliteist olemas, me võiksime lihtsalt võtta selle vana teksti. ja kordan üle, kas te eelistaks tõesti kasutada seda kõige lihtsamat võimalust? lühike, üks menetlus äh, ja rakendada need tehnilisemad aspektid, mis Cesar äh, ühisettevõttest tulevad või võtta kasutusele tarkade meeste rühma ettepanek eh, põhjalikuma arutelu pidada selle üle, kuidas Euroopa ühtset taevast reguleerida. ja teine küsimus droonide kohta. kas te kavatsete kinni pidada eh, droonide alaste uute õigusaktide ajakavast? nüüd ma sain paremini aru teie küsimusest, mis puudutab ka Euroopa ühtset taevast ma teen seda, mis on hetkel võimalik ära teha. meil on vaja võimalikult kiiresti ellu rakendada otsustatu, me kaotame aega. meil on väga suur keskkonna ja heite jalajälg. kuidas asi praegu käib, ei ole jätkusuutlik. meil on vaja tegutseda ja siis hakata mõtlema muude asjade peale. nüüd droonid. Te, see, saad aru, on väga üksikasjalik küsimus, teie teate asjast, mina ei tea. aga loomulikult põhimõtteliselt ma tahaksin kinni pidada ajakavast, sest see on õige viis, kuidas talitada. ja nüüd viimasena härra Marinescu, palun üks minut suur aitäh, esimees, ma tänan teid väga seni antud vastuste eest. ütlesite õigesti, et sotsiaalne aspekt on väga oluline kõikide transpordiliikide tegevuse puhul ja oli ka palju küsimusi lennunduse kohta. EASA, Lennundusohutuse Amet on saanud ülesandeid ka sotsiaalvaldkonnas ja ma tahaksin küsida, kas te teete koostööd EASA-ga, et kehtestada reegleid seoses sertifitseerimisega või teise seadusloomega, et käsitleda selliseid sotsiaalaspekte, mis suurendaks turvalisust seoses sertifitseerimisega härra Marinescu, ma ei ole sugugi lennundusekspert, nagu te, ehm, teie või kolleegid, kes selle kohta küsisid, tõsi on see, et EASA omab ülesannet kehtestada ka sotsiaalvaldkonna reegleid ja ma vastan teile, jah, ma teeksin koostööd EASA-ga selleks, et sotsiaalset valdkonda puudutavad reeglid kehtestada. suur tänu, ütleb härra Marinescu. mu teine küsimus puudutab raha. raha on alati väga oluline me võime endale võtta palju kohustusi transpordi valdkonnas, aga ei teie volinikuna või meie parlamendina või liikmesriigina, ega keegi ei saa ilma rahata hakkama. lähtuvalt viieaastasest tagusest kogemusest nõukogu no, vähendas üldeelarvet ja suurim kärpe tehti Euroopa ühenduse, ühendamise rahastule, nagu te väga hästi teate. mul on kaks küsimust. kas te kasutate kõiki oma vahendeid, mõjuvõimu volinike kolleegiumi liikmena sellise kärpe vetostamiseks ja teiseks, kas te toetate parlamendi seisukohta, et nüüd võiks olla veel neli miljardit rohkem kui see, mille pakkus välja komisjon. kindlasti kõik volinikud tahaksid enda eelarvet kaitsta, aga eriti Euroopa ühendamise rahastu puhul eh, tegi mulle väga muret see, kui nõukogu praegust MFF-i kärpis just rahaeraldist eh, CEF-ile. aga muidu ma leian, et eh, CEF-i hea töö, projektide hea töö seda liikmesriigid aktsepteerivad ja mm, edu on tõendatud. seetõttu ma usun, et CEF-i rahastamist toetatakse ka nõukogus. nüüd, kui rääkida meetmetest ja sellest, et kuidas ma kaitsen, ma kaitsen parlamendi seisukohta, vaja on ju rohkem raha nii paljude projektide puhul eriti võttes arvesse väljakutseid pakkuda tulemusi kestliku ja nutika transpordi valdkonnas. meil on tarvis kõiki rahalisi vahendeid, mis on võimalikud, tuleb kaitsta ka ühtekuuluvuspoliitika rahaeraldisi ja kasutada ka eh, sõjalise liikuvuse tarbeks rahastut ning eh, üks hetk veel palun eh, vahendeid on ka Horisont kahe tuhande kahekümne raames, Euroopa Horisondi raames, ka neid eh, vahendeid tuleb kaitsta taas eh, investeeringute jaoks ja ka InvestEU raames proovin teha kõik endast oleneva nende, nende asjade hüvanguks. suur aitäh! nüüd oleme eh, jõudnud selle eh, küsimuste vooru lõpuni ja ma tänaksin kõiki parlamendiliikmeid oma nende asjakohaste küsimuste eest ja ka selle eest, et te edukalt kinni pidasite ajakavast, võite endale eh, tunnustust avaldada selle puhul ja nüüd loomulikult enne lõppu palun, et proua Valean, kui ta seda soovib, võiks ka pidada lühikese lõppsõna, mitte rohkem kui viis minutit, palun, teil on sõna. minut. maksimaalselt viis minutit. suur aitäh, proua esimees. suur tänu, kolleegid, et täna mind välja kannatasite. kõik teie küsimused ja kõik tõstatatud teemad annavad mulle ühe mõtte eriti edasi, nimelt see, et transpordisektor kujutab endast inimeste perekonda, kus ähm, huvid ja erinevad huviteemad ähm, tulevad kokku selleks, et jõuda kaasavama, tõhusama, nutikama mm, transpordini, et parandada inimeste töötingimusi, kes, keda see mõjutab või olgu nad siis sektori töötajad või lihtsalt need, kes transporditeenuseid kasutavad. mina võtan selle kohustuse muidugi, aga võttes arvesse kõiki teid, teie tänaseid küsimusi, saan ma aru keerukustest, vajadustest, need vajadused on väga keerukad, me peame pead kokku panema ja meil peab olema ka piisavalt raha nii paljude mõtete ja projektide toetamiseks ja kõige tähtsam on see, et tuleb käituda arukalt. midagi ei tohi välistada, tuleb kasutada kõiki võimalusi tulemuste pakkumiseks. integreerida kõikehõlmavaid lähenemisi sektori raames. mina paneksin kesksele kohale raudteetranspordi, sellele ma olen keskendunud, aga see on kulukas ja tuleb kasutada kõiki oma arukaid mõtteid, kõiki pingutusi, meetmeid selle edendamiseks selle kui kestliku transpordiliigi edendamiseks. ma soovin toetada kõiki, kes on selle protsessiga seotud, mitte keegi ei tohi maha jääda. kõikide transpordiliikide puhul tuleb toetada kasutajaid, ka neid, kes elavad kaugemates piirkondades ja sellele ma olen täiesti pühendunud aga lisaks sellele kõigele proovisin ma teile kuulamise käigus mõista anda, et teie tunnete neid teemasid hästi ja mina pean vabandama, kui mu vastused ei olnud piisavalt eh, keerukad. aga teie teate üksikasju väga hästi, mina praeguses faasis tean väga vähe. ma võin teile ainult lubada, et peatselt, peatselt tean ka mina rohkem ja kavatsen teiega teha koostööd selleks, et leida õiged lahendused kõikidele küsimustele ja süsteemi vajadustele. ma tänan, et te mind välja kannatasite ja loodan, et saame jätkata koostööd ühes või teises vormis, aitäh! suur aitäh, ja tõepoolest ähm, me äh, hakkame nüüd kuulama, mis aga lõpule jõudma, suur aitäh, proua äh, Valean, kes on siis volinikukandidaat äh, ning me täname täname kõiki kohalolijaid, ma tahaksin pressile öelda kell kuusteist null null teisel korrusel toimub pressikonverents kus osaleb ka IMCO komisjoni juhataja ning ma meenutan koordinaatoridele ja aseesimeestele, et hindamiskoosolek toimub kell kuusteist kolmkümmend ning see toimub suletud ukse uste taga ning praeguseks on meie äh, istung lõppenud.